colleagues let's start скъпи колеги на 8 октомври 2019 година координаторите на Head kolleegid, libekoordinaatorid otsustasid kaheksandal oktoobril kaks tuhat üheksateist välja anda üksteist arvamust konti komisjonile, mis puudutab kaks tuhat kaheksateist eelarve. meie justiits- ja äh, siseasjade ametite EDPS-i ja komisjoni äh, eelarvele heakskiidu kuulutamise kohta. kont äh, komisjoni tähtaeg arvamuse jaoks on kahekümne kolmas jaanuar, seetõttu libe koordinaatorid otsustasid kaheksandal oktoobril ja komisjon toetas seda otsust kahekümne esimesel oktoobril töötada ainult inglise keeles selles, selle menetluse jaoks. ja nüüd arutame Metsala raportit, sealt edasi läheme arvamuste vahetuse juurde variraportööridega ning teiste liikmetega, kes tahavad sõna so-, äh, sõna ja proua Volš, teil on sõna jah, Roberta Metsola ei saa olla kohal, et äh, rääkida kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvele heakskiidu äh, andmise kohta, sellepärast et ta on libemissioonil Maltal, aga mõningad märkused tema poolt. see arvamuse eelnõu puudutab kaheksandat justiits- ja siseasjade ametit CEPOL, EAPO, Euroopa Andmekaitseamet, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskust ja EULISA ning Eurojust ja Europol ning äh, ka Euroopa Komisjoni eelarvele heakskiitmise andmine kaks tuhat kaheksateist on päevakorras, äh, vähemalt mis puudutab äh, libe Äh, pädevust ning ka äh, Euroopa Liidu agentuuride ja ametite äh, horisontaalset määrust kaks tuhat kaheksateist. kontrollikoda on väga selged arvamused kõigi kümne ametikohta välja andnud, mis meie komisjoni puutuvad, aga mõningaid parendusi on võimalik teha mm, kõikide üleselt, nimelt hankemenetluste muutmise läbipaistvamaks IT-teenuste Äh, allhanked samuti ning ka vabade ametikohtade avaldamine, kasutades EPSO portaali. raportöör ootab äh, koostööd variraportööridega äh, läbirääkimiste kallal ning nii palju Roberta Metsola poolt täna hommikul, aitäh! aitäh teile, proua Volš! nüüd annan sõna variraportööridele ja kui aeg võimaldab seda, siis ka teistele liikmetele, kes äh, sõna sooviksid. ja ma alustan äh, sõna andmist äh, esimesest kolleegist, palun. suur tänu. tahaksin tänada proua Metsolat tehtud töö eest nende arvamuste kallal, ütleb proua Tšinitši. nii nagu juba öeldud siis äh, siin on ainult väiksemad äh, rikkumised, äh, mis on esile kerkinud, mis puudutab ametite eelarvet justiits- ja siseasjade valdkonnas, siis on hinnatud tegelikult olemasolevaid tendentse positiivselt. tahaksin lühidalt viidata Europoli ja Eurojusti eelarvetele, sellepärast et tegemist on tõesti võtmeosalistega Ehm, meie valdkonnas, eriti kui mõtleme väljakutsetele eh, julgeoleku ja eh, õigluse alal. Eurojust on eh, väga oluline amet ja ta peab töötama ka Euroopa prokuratuuriga koostöös selleks, et võidelda piiriülese organiseeritud kuritegevuse vastu. ning nendel on väga oluline roll täita ja ka Europoli äh, eelarve kasutus on olnud äh, positiivselt hinnatud, ka nemad võitlevad terrorismi, küberkuritegevuse ja organiseeritud kuritegevuse vastu. Need tegevused, millesse nad on kaasatud, äh, on, äh, neid on rohkem ja seetõttu on ka eelarvevahendite suurenemine. väikesed äh, rikkumised on mitte väga tõsised ja väiksemaid parendusi saab teha, aga üleüldiselt on tendentsid head. tahtsin ka rääkida Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskusest. eelmisel kuul käisin libe missioonil seal ja äh, sain teadlikuks sellest, kuivõrd äh, tõsine strateegia neil on oma võtmeeesmärkide suhtes tagamaks, et Euroopa on turvalisem ja ka tervem koht, sest me teame, et äh, narkosõltuvus, mida ka Europoli peadirektor äh, nimetas, äh, on äh, tegelikult peamine rahaallikas organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi jaoks ning see tekitab uusi väljakutseid, sellepärast et turule tulevad pidevalt uued ained ja ka ohtlikud ained. ja lõpetuseks tahaksin öelda Euroopa varjupaiga tugiküsim-, varjupaigaküsimuste tugiameti kohta ja EASO kohta, et selge, et seal on juhtimisvigu tehtud ja ka raamatupidamislikke äh, vigu, mida ka kontrollikomi, kontrollikoda äh, viitas, aga nüüd on uus täitevdirektor ametis ja uus juhtkond äh, on kaasa toonud muutuse, mis on väga selgelt parandus võrreldes eelmise olukorraga. nüüd on meil korralik äh, juhtimine EASO-s äh, ja see on äh, hästi. ootan tihedat koostööd proua Metsolaga. Nende arvamuste kohta teen ka omad muudatusettepanekud ja suur aitäh raportööri tehtud töö eest, aitäh! okei okay,, thank you! hästi, suur tänu! nüüd annaksin sõna järje edasi proua Bridgmanile Roheliste nimel. suur tänu, ma tahaksin tänada üheteistkümne arvamuse kohta eelnõu koostamise eest äh, äh proua Metsolat raportöörina äh, ja aega on vähe, tähtajad on kannul ja ma tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on äh, analüüsida, kas eelarvevahenditele anda heakskiitu või mitte, selline demokraatlik kontroll on väga oluline, eriti mis puudutab neid ameteid, mis libepädevusse kuuluvad. me usume, et äh, Euroopa institutsioonid äh, väga selgelt peaksid vastama äh, auditi ja raamatupidamisreeglitele ja seetõttu meie peame oma käitumises ka olema loogilised. me kiidame küll selle arvamuse projekti heaks, aga mõningad reservatsioonid meil on. tahaksin rõhutada siinkohal, et meie jaoks on tähtis see, et oleks rohkem läbipaistvust Euroopa Liidu ametite eh, kontrolli puhul, eriti mis puudutab Europoli ja Frontexit. Eh, meil on mõlema arvamuse kohta mõningad reservatsioonid, mis neid konkreetseid ameteid puudutavad. Mm, peame vaatama detailsemalt ehm, EASO äh, üldist äh, lähenemist ja FRA-le tahaksime rohkem lähenemist, eriti kui me arvestame, et äh, Euroopa Liidu põhiõiguste ameti FRA ülesanne on vaadata põhiõiguste täitmist kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides mõningad äh, viited on siin ka arvamusele, mis puudutab äh, EDPS-i, Euroopa Andmekaitse Inspektorit äh, ja küsimus, mida on teinud kõik need ametid pärast seda, kui ECA on soovitused andnud ning ka kaks tuhat kahe, seitseteist aasta eelarve täitmisel heakskiit on antud meie poolt Äh, ootame loomulikult koostööd äh, kolleegiga koostööks selle küsi-, selles küsimuses, aitäh. aitäh, proua Bridžman teile. ma ei näe, et äh, teisi variraportööre oleks praegu siin saalis, kas on veel sõnasoovijaid liikmete osas? ei paista niimoodi, muudatusettepanekute tegemise aeg on äh, kümnes detsember ja äh, tööpäeva lõpp. Сега ще направим до 9.45 э, кратко прекъсване. Esimees ütleb, et äh, nüüd teeme lühikese pausi ja jätkame 9.45. ja siis äh, kahekümnes päevakorrapunkt kell üheksa nelikümmend viis.

So, those of you present in the room, please. niisiis, need, kes on kohal, keskendume järgmisele päevakorrapunktile. ma selgitan teile, kes on meil siin austatud külalisesinejad. meil on mõned libe komisjoni liikmed, kes täna kohal ei ole. muuhulgas seetõttu, et libe komisjoni delegatsioon on ka Maltas praegu esimeste konverents eelmisel neljapäeval Strasbourgis. selle otsustas mõned liikmed. Läksid sellele erimissioonile, selline faktide kogumise missioon. aga nüüd päevakorrapunkt number kakskümmend, see puudutab Eh, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ja ETIAS-e Euroopa reisiinfo ja lubade süsteemi rakendamise hetkeseisu. kõigepealt on meil komisjoni e-, ettekanne, siis aruanne härra Krumm Karkovilt, Euliisa tegevdirektorilt, tere tulemast! ja pärast seda kuuleme hetkeolukorra tutvustust härra Luiste Eusebio Ramoselt, Europoli asedirektorilt. ja tervitame ka teda siin soojalt, samuti on meil siin Fabrice Leggeri, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveameti tegevdirektor, Frontex on see siis. nii et alustame. me teame, milline olukord praegu on me peame teostama kontrolli ja vaatame, kuidas rakendatakse vastavaid õigusakte. see puudutab riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomist ja Euroopa reisiinfo ja lubade süsteemi loomist. ja need on siis vastavalt EES ja ETIAS. viis kuni kümme minutit anname härra Karkovile tema esitluseks ja seejärel saavad sõna teised siin täna. või siiski kõigepealt komisjon. härra Mark Soran, kes on komisjoni esindaja täna siin ja räägib meile EAS-ist ja ETIAS-ist. härra Soran, palun. Good morning, thank you, Mr Chair tere hommikust ja suur tänu. ja suur tänu libekomisjonile selle eest, et mul avaneb võimalus tutvustada nende kahe süsteemi rakendamist ES ja ETIAS. Need kaks süsteemi on sellised, mille osas lepiti kokku mõnda aega tagasi kahe tuhande seitsmeteistkümnendas detsembris EAS-i osas eh, jõustus määrus ja ETIAS-e määrus jõustus kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. praegu oleme me rakendamisstaadiumis ja eriti komisjon on kaasatud eh, siis teiseste õigusaktide vastuvõtmisesse või siis loomisesse, see on oluline ülesanne, kuna kaasõigusandjad soovisid, et eh, rakendus eh, ja delegeeritud õigusakte eh, võetaks vastu selleks, et süsteeme rakendada. neliteist rakendusakti vastu võetakse, tulevikus kümme on juba vastu võetud nendest, enne kui algab selle süsteemi rakendamine. järgnevatel kuudel võetakse vastu neli akti, mis ei ole praegu veel kinnitatud. enne tegevuse alustamist tuleb need kõik vastu võtta. Eh, mis puudutab EAS-i, eh, e praegu teeme tööd ka selle nimel, et luua eh, sellised juhendid, mida saavad kasutada kõik, kes seda vajavad, piirivalveametnikud näiteks ja teeme koostööd tihedalt ka selleks, et hinnata EES-i mõjusid piiriületuspunktides. selle süsteemi töö alustamine on ette nähtud kahe tuhande kahekümne teise aasta esimesse kvartalisse, nüüd mis puudutab ETIAst meil on suur hulk delegeeritud ja rakendusakte, mis tuleb vastu võtta kolmteist delegeeritud ja kuusteist rakendusakti. see on oluline hulk tööd, suur töö ei ole mitte ainult need projektid valmis kirjutada, vaid tuleb hinnata ka võimalikke mõjusid ja ETIAS-e EAS-i vahelist suhet, vastastikuseid mõjusid ma olen kindel, et see, mida tehniliselt rakendatakse või tuleb veenduda selles, et rakendatav on koostöös muude süsteemidega, mis praegu töötavad. mis puudutab neid äh, akte, kolm on juba täielikult äh, kinnitatud, kolm on sellises stabiilses äh, faasis, oleme kokkuleppele jõudnud, aga need ei ole veel vastu võetud ja siis on meil veel neli akti, mis on peaaegu valmis. Need saavad olema stabiilses seisus järgnevate nädalate jooksul. ja siis on meil veel akte, mis tulevad, tuleb jõustada. kuusteist rakendusakti tuleb vastu võtta oleme mõndade osas sisus kokkuleppele jõudnud, kolm järgnevatel nädalatel on sellised, milles osas kokku lepitakse, veel viis eh, on vaja enne süsteemi eh, kasutusele võtmist läbi rääkida ja kahe tuhande kahekümne teise aasta viimases kvartalis peaks hakkama ETIAS-e süsteem töötama mõlemad süsteemid on osa uuest struktuurist Euroopa Liidu suuremahulistes IT-süsteemides, meie justiits- ja siseasjade ametites. Need kaks süsteemi on täielikult omavahel seotud ja need teevad koostalitlusvõimelisuse raames siis äh, koostööd ka teiste süsteemidega koostalitlusvõime määruse kohaselt et teeme me seda kõike, mõned komponendid on välja töötatud ja rakendatud nii, et neid oleks võimalik kasutada just võttes arvesse koostööliitlusvõimelisust igal pool. mõlemad süsteemid juba nende rakendamine iseenesest on keeruline töö ja äh, see nõuab palju meie energiat ja palju meie vahendeid ja seepärast on komisjon olnud erinevad mehhanismid selleks, et kontrollida nende kahe süsteemi rakendamist. seda nii ametite tasandil, tasandil eh, kui ka liikmesriikide tasandil selleks, et tagada, et eh, iga liikmesriik oleks valmis samal ajal, täpselt õigel ajal alustama tööd nende süsteemidega. tuletan teile meelde, et mõlema määruse puhul, EAS ja ETIAS-e määruse puhul on meil sarnased sätted seoses tõsiasjaga, et, et kõik liikmesriigid peavad deklareerima oma valmisoleku enne süsteemide tööle hakkamist. sellel on olulised äh, tagajärjed sellele, millal me saame hakata süsteeme rakendama ja komisjon jälgib seda, et kõik liikmesriigid teeksid edusamme selles suunas, et nad oleksid valmis ja tuleb tagada, et kõik oleksid valmis neid süsteeme kasutama hakkama vastavalt kavadele, mis on kokku lepitud siis ka seadusandjate vahel seire jälgimine koosneb eh, külaskäikudest eh, liikmesriikide pealinnades erinevatel tasanditel, eh, ka poliitilisel tasandil, selleks et tagada, et ka poliitikud oleksid kaasatud. korrapäraselt loome me ka uusi seire Eh, aruandeid või mehhanisme ja liikmesriigid peavad olema teadlikud ka teiste liikmesriikide edasiminekutest. oleme juba teinud kindlaks hulga liikmesriike, kes peavad oma panust suurendama oleme neile ka aru andnud ja oleme eh, nõuded neile esitanud, et nad kiiremini edasi liiguksid, et nad oleksid õigel ajal valmis ja jälgime eh, nende tegevust täpselt selleks, et kõik oleksid valmis ja et EAS-i e saaksime kahe tuhande kahekümne teise aasta esimeses kvartalis hakata rakendama ja ETIAS sama aasta viimases kvartalis suur tänu tähelepanu eest ja vastan hea meelega teie küsimustele. aitäh. nüüd härra Karkov, härra tegevdirektor, palun. aitäh ja suur tänu selle võimaluse eest, et EU-Liisa saab siin ka üleande, eh, ülevaate anda. EU-Liisa tööd tehakse täielikus läbipaistvuses Euroopa Parlamendi ees on kõik läbipaistev, viis raportit on juba äh, avalikustatud ja need on ka libekomisjonile kättesaadavad. ütlen ka, et äh, töö äh, läheb pidevalt edasi ja olulisi edusamme on tehtud mõlema süsteemi rakendamisega, eriti EAS-i puhul rakendamine koosneb neljast peamisest elemendist ja hetkel teeb amet tööd selle nimel, et lõpule viia kõik, kõigi detailide täpsustamine. teine komponent on biomeetriline süsteem, siis lepingute sõlmimine selleks, et tööd alustada kahe tuhande kahekümne teise aasta esimeses kvartalis ja muutused EES süsteemis tuleb läbi viia ja me teeme praegu eh, tööd kõigi osalistega ja viimaks EAS-i puhul viisasüsteemi ajakohastamine on oluline, töö läheb praegu plaani kohaselt ja me eeldame, et juuni lõpuks kahe tuhande kahekümnendal aastal saame selle kõigega valmis. mis puudutab EAS-i Eh, süsteemi eh, juhtimist, eh, nende juhtivkogu luuakse või tuleb luua selleks, et koordineerida ameti ja liikmesriikide ja komisjoni vahelist suhtlust. riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem peaks algama, peaks juba osaliselt tööd alustama kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks, selleks et teavet koguda ja üle neljasaja miljoni eh, siis liikumise eh, tuleb salvestada üle kolme, üle eh, väga suures hulgas piiriületuspunktides Euroopas. ka ETIAS-ega seoses on palju tööd tehtud, amet teeb koostööd Euroopa Komisjoniga väga tihedalt selleks, et vajalikud rakendus ja delegeeritud õigusaktid vastu võtta, praegu läheb töö plaanipäraselt, kõik delegeeritud ja rakendusaktid on vajalikud süsteemi rakendamiseks, on vaja, et ja järgmise aasta esimeseks kvartaliks oleksid kõik stabiilsed tekstid olemas meil nende aktide puhul. liigume edasi ka vajaliku hankemenetlusega ja seal on kõik ETIAS-e keskse süsteemi elemendid, see tuleb äh, kõik välja arendada, ühtne pääsupunkt, kõik erinevad äh, infrastruktuuri elemendid. alustame pakkumiste võtmist äh, järgnevatel nädalatel ja tei- ja samas liigume edasi ka personali värbamisega jätkame ka personali värbamisega. programmi äh, juhtivkogu, nõuandev kogu äh, tuleb paika panna, see on oluline liikmesriikidele, Frontexile, Europolile, komisjonile. ETIAS peaks alustama tööd kahe tuhande kahekümne teise aasta lõpuks. EAS-i ja ETIAS-e rakendamist äh, Eh, seda ajakava võib näha ka slaidilt, ekraanil. olulised eh, elemendid eh, on seal muuhulgas koostalitlusvõime ametite vahel ja struktuuri rakendamine. selleks, et koostalitusvõimet suurendada, on amet loonud ka teatavat sünergiat ja koostalitusvõime komponenti arendatakse välja paralleelselt nende süsteemide eh, jõustumiseks töö tegemisega, see võtab aega üheksa kuni kümme kuud ja samas tuleks mõista seda, et ETIAS ja EES on kaks peamist koostalitusvõime alustala, nii et koostalitusvõime ei saa tekkida enne, kui edukalt on hakatud neid süsteeme kasutama tõenäoliselt on näha siit slaidilt ka see, et kogu protsess on väga keerukas, meil on erinevaid eh, väljakutseid, erinevaid probleeme, toon kõige olulisemad välja, mis puudutab neid erinevaid sõltuvusi, eh, siis väga tugevalt sõltub eh, kõik sellest, et me saaksime õigeaegselt hakata süsteeme kasutama, selleks on olulised erinevate aktide vastuvõtmised Eurodaki näiteks uuesti sõnastatud eh, õigusakt on seal oluline ja teine asi, millest see kõik oleneb, on see, et eh, meil oleks uues mitmeaastases finantsraamistikus vajalikud vahendid selleks, et need süsteemid korralikult välja töötada, kuna uue programmi perioodi esimesel kahel aastal tuleb see süsteemi väljakujundamine täielikult lõpule viia ja siis peaksid süsteemid hakkama ka toimima Euroopa Parlamendile on sellest räägitud ja ka nõukogu eesistujale. mis puudutab nüüd peamisi probleeme, siis neid on võib-olla kolm. esiteks koordineerimine ja poliitiline juhtimine seoses rakendamisega just kohalikul ja riiklikul tasandil. ETIAS ja EAS-i rakendamine on midagi, mida ei tuleks mitte ainult tehnilisel tasandil käsitleda, vaid ka poliitilisel tasandil ja selle sõnumi esitasin ka eile eh, si-, selle viimati eh, siseasjade ja justiitsküsimuste nõukogus ministritele. teiseks, ETIAS ja EES ei ole tehnilised eh, projektid, tuleb välja arendada ka tuleb keskenduda ka inimeste väljaõpetamisele, mitte ainult ei ole, tule süsteemid eh, siis tehniliselt luua. ja ETIAS-e ja EES-i puhul eh, tehakse eh, praegu tööd selle nimel, et väljaõppeprogrammid luua ja kolmandaks sidusrühmi tuleb kaasata, me peame tagama selle, et nad on kaasatud eh, erinevate lennujaamades eh, tegutsevad eh, haldajad ja nii edasi, nende kõikide arvamusi tuleb arvesse võtta ja see on üks peamisi õppetunde riikidest, mis juba rakendavad sarnaseid projekte. ehk siis kokkuvõtteks teeme tööd praegu nende süsteemide kasutamisele võtmise nimel, ajakava on meil tihe ja EULISA teeb endast kõik oleneva selleks, et õigeaegselt hakata süsteeme rakendama, aga ka liikmesriigid ja teised jagavad seda vastutust, et tagada edukas kasutusele võtmine. EULISA teeb tihedalt ja konstruktiivselt koostööd liikmesriikide Frontexi, Europoli ja komisjoniga selleks, et seda saavutada ja erilist tähelepanu pöörame riiklikele julgeolekusäätetele eh, eh, selleks, et andmekaitse ja, ja küberjulgeolek oleks tagatud. Euroopa Parlamendile anname aru ja teeme kõike vastavalt parlamendi juhistele selleks, et tagada, et kesksel tasandil oleks, eh, oleks loodud süst-, toimiv süsteem. suur aitäh selle ülevaate eest EU-LISA kohta, aga nüüd härra Vsevi Ramos, Europoli võimekusdirektor ja äh, ta räägib meile ETIAS-e rakendamisest, palun. suur tänu, äh, tere hommikust, austatud parlamendiliikmed. ma tahaksin öelda, et ma hindan väga seda võimalust äh, selgitada seda, kuhu on Europol jõudnud entry-exit süsteemi ja ETS-e süsteemi arendamisel nüüd. ma näitan teile ka slaide. tõlkidele need kahjuks nähtavad ei ole. et milline on siis Europoli roll selles olulises projektis, nagu te teate, vastavalt meie äh, põhimäärusele peame võimaldama läbi Euroopa äh, otsinguportaali ligipääsu olulistele andmebaasidele ja äh, see võimaldab siis riske identifitseerida, kui inimesed saabuvad Schengeni alale. ja Europol saab muidugi ka ise kasu nendest projektidest, sellepärast et äh, autoriseeritud ametnikud Europolis äh, saavad kasutada eh, koostalitusvõime alusel ise ka neid andmebaase. nüüd me oleme ettevalmistavat tööd teinud, teinud koostööd eh, õiguskaitse kogukonnaga nii-öelda ja piirivalve kogukonnaga eh, meie kriminaaluurimisametnikud äh, uurivad nüüd äh, seda rändeolukorda, seda kõike tehakse üheskoos. Europol has a clear mandate. Europolil on selge mandaat äh, vastavalt määrusele, mis sätestab koostalitusvõime ja kohustuse äh, võimaldada piiriametnikel kasutada andmebaase sellel on oma nimetus, päringute süsteem äh, sisaldab siis liideseid, mis annavad ligipääsu meie andmebaasidele. ja äh, praegu on ette nähtud nii, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on liidese väljakujundamine lõpetatud ja me oleme nii-öelda graafikus koostalitusvõime töökava järgi ja see liides võimaldab äh, siis aastal kaks tuhat kakskümmend autoriseeritud ametnikele kasutada neid äh, meie andmebaase. nüüd äh, Euroopa otsinguportaali tuleb veel nii-öelda häälestada aga see enam nii palju aega ei võta ja Europol on praegu päris hästi ette valmistatud. ma ei taha nüüd üksikasjadest rääkida selle süsteemi ülesehituse puhul. usun, et see pilt on teile tuttav. toon siin välja lihtsalt Europoli rolli. nagu te näete, punasega on tähistatud see Leaders Quest. see on see töövahend, mis äh, ühendab Euroopa otsinguportaali ja Europoli andmed, mis on siis selle punase kastikese all, ütleb kõneleja. ja äh, äh, Europoli autoriseeritud ametnikud saavad siis ligipääsu läbi Euroopa otsinguportaali kõikidele olulistele süsteemidele, entry-exit süsteem, ETIAS, Eurodac, ECRIS, Schengeni infosüsteem ja nii edasi. nüüd tehniline töö on lõppenud, aga nüüd ühest küljest turvadirektor Äh, täpsustas ka juhtimisstruktuure. Äh, eelmisel aastal otsustati luua selline koostalitusvõime programmi nõukogu, nii et age-, meie ametil oleks ka äh, kõik piisavad ressursid tema vajalikuks tööks. ja järgmisel aastal äh, kinnitava, kinnitab siis ka Europoli nõukoguga Euroopa koostalitusvõime teekaardi, teisisõnu, see on osa siis üldisest koostalitusvõime teekaardist, mis lepiti kokku juba EU lisaga omal ajal ja nüüd on see ajagraafik ka kooskõlastatud meie oma ameti ajagraafikuga nii, et kõik oleks kooskõlas sünkroniseeritud nii-öelda. samas teeme tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga, Frontexiga, Euro-, EU-LISAga, sest see koostalitusvõime projekt on väga hea näide just meie komisjoni ja ametite vahelisest tihedast koostööst. meie anname eh, erinevate projekti aspektide eh, kohta tehnilist informatsiooni, et siis saaks välja töötada rakendus- ja delegeeritud aktid ja eh, samuti tagame selle, et eh, tehniliste lahenduste jaoks oleks ka rahastus olemas. nüüd järgmisel aasta nimel teeme me juba praegu tööd nii, et kogu taristu oleks valmis eh, suurte andmevoogude äh, kasutamiseks aastal kaks tuhat kakskümmend. no nüüd on, järgmisel slaidil on meie põhilised väljakutsed. järgmistel aastatel muidugi tehnil-, Europoli tehniline taristu eh, on eh, meie jaoks väga tähtis küsimus. kõik süsteemid, mis on eh, osaks koostalitusvõime agendast, peavad olema kasutatavad kakskümmend neli seitse ehk ööpäevaringselt ja aastaringselt ja ähm, me peame endale aru andma, et selleks tuleb ka äh, tööd teha, et selline kõrge kättesaadavus oleks olemas ja oleks tagatud ja meil on ka Europoli lähedal datat kesk- või andmekeskused, data center selleks ja siis on ka Äh, vaja arendamisele mõelda. Äh, meie süsteem peab kasvama, tuleb teha nii, et kõik erinevad päringud, mis tu-, tehakse teistest süsteemidest, NTX-id, TTS-id, neid äh, töödeldaks õigeaegselt ja seega meil on vaja selleks infrastruktuuri, siis on ma-, meil ka professionaale defineerida seda, kuidas meie asutus töötab, seda muidugi teeb juhtkond äh, ja kõik peab olema reeglitega kooskõlas. me äh, tahame teha nii, et kõik äh, ärilahendused ja tehnilised lahendused on kooskõlas isikuandmete kaitse õigustikuga ja põhiõiguste, põhiõigused on kaitstud. ja lõpuks noh ma usun, et me oleme oma projektiga kindlasti edukad. tahaksin siinkohal äh, tänada Euroopa Parlamenti toetuse eest ja aastal kaks tuhat kakskümmend loodetavasti on meil siis piisavalt ressursse, et me saaksime ka edasi areneda ja ootan loomulikult äh, parlamendi toetust ka järgmisele finantsraamistikule minu poolt oleks praegu kõik, olen valmis teie küsimustele vastama. tänan. minister Eusebio. suur tänu, härra Eusebio Ramos. ja nüüd viimane külaline, enne kui parlamendisaadikutele sõna annan, kes siis juba ootavad, et saaks kaarte tõsta. Eh, annan siis sõna härra Legeerile Frontexi tegevdirektorile, et ta räägiks, kuidas on rakendunud ETIAS Uh, suur aitäh. Äh, tere hommikust, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. nagu te näete, äh, praegu on tegemist nii-öelda äh, pere ühise ettevõttega, siseasjadega tegelevad EULISA, Europol, meie ka. ja et-, ja eh, seega seoses eh, nimetan ka entry-exit süsteemi GS-i, see on ka meeskonnatöö ja eh, Frontexi töö ja koostöö teiste ametitega näitab, et tegelikult me oleme tulevikus ju liikmesriikide ta-, piirivalvuritele nende igapäevatöös partnerid, tavapartnerid, me ei räägi siin üldse mingisugusest ebaseaduslikust äh, rändest või mingisugusest tohusest, tohutust kriisist, ei, meie jätkame koostööd igapäevaselt. nüüd meil on selline kesküksus, äh, meie äh, valduses nii-öelda on siis selline keskne IT-üksus, sellel on erinevad komponendid, Äh, IT-komponendid ja räägin teile, kuidas see igapäevatöös välja näeb. noh, muidugi see kesküksus tuli üles ehitada, aga paralleelselt sellega on meil ju ka äh, ligipääs siis kaele äh, piiri- ja rannikuvalvemeeskondadele, nii nagu kolleegid ütlesid, me peame veel eh, ellu viima ühe komponendi või, või realiseerima, see puudutab eh, aruandlus- ja statistikaüksust, eh, siis veel üks komponent on toetada entry-exit süsteemi puhul EU-LISat ja teisi ametkondi, sellest ma räägin hiljem oluline on järele mõelda, kuidas piiril või piiriületuspunktides liikmesriikidega koostööd teha ja siis on meie ülesandeks ka veel mitmikidentiteetide avastamine, enne kui isik soovib Euroopa Liitu saabuda. nüüd ähm, seda tehakse äh,, kasutatakse erinevaid andmebaase, aga meil on äh, ETIAS-e äh, kesküksus ka, mis ei seisa samas sugugi üksi nagu ma ütlesin, meil on nõukogu olemas, äh, nõukogu käib regulaarselt koos, äh, mina juhatan seda. ja meil on kohustus ka ETIAS-e rakendamise kohta Euroopa Parlamendile aru anda äh, räägiksin ka siis meie töö põhiaspektidest eelmise aruandluse perioodil äh, suutsime siis ellu viia järgmist. kõigepealt äh, sisesidusrühmade äh, kokkutulek, see kõik mõjutab meie mandaati, sisemist töökorraldust, siis toimus või pidime veel tagama selle, et kõik saaksid ka aru, kuidas see ETIAS toimib vastavalt ETIAS-e määrusele, mida ETIAS-ilt oodatakse. veel üks oluline samm läinud perioodil oli siis meie jaoks see, et kooskõlastasime siis töövood EU lisatöövoogudega. jälle meeskonnatöö, väga palju planeerimist, kooskõlastamist ning mm, valmistasime ka personali äh, värbamist ette ette rakkerühma jaoks, sest äh, meil on ju ETIAS-e äh, koostalitusvõime rakkerühm loodud esimesest jaanuarist kaks tuhat üheksateist ning äh, me oleme ka siis ülesannete kirjeldusi ette valmistanud nendele, kes hakkavad kesküksuses töötama. oleme ka oma rajatistega tegelenud. nimelt plaani kohaselt peaks aastal kaks tuhat kakskümmend üks olema meil ka oma rajatis, kus saab etteaset seda kesküksust testida ja siis käivitada, see saab olema Varssavis. aga loomulikult see omakorda tuleb kooskõlastada äh, meie uue peakorteri ehitusega, meie amet kasvab ja ähm, meil kõigepealt tuleb kasutusse ajutine kesküksus ning siis hiljem äh, viime selle uude hoonesse, kus on meie uus peakorter samuti. nüüd äh, kriitiliste infrastruktuuridega oleme tegelenud, tagavaraplaaniga oleme tegelenud koostöös, tihedas koostöös äh, komisjoniga, sest seadusandja on äh, vastavad nõudmised esitanud meile selleks, siis oleme ka äh, täpsustanud vastutust isikuandmete töötlemisega seoses. loomulikult jällegi Euroopa andmekaitsevolinikuga teeme tihedat koostööd mida kavatseme järgmisel perioodil? kõigepealt tahame toetada loomulikult Euroopa Komisjoni delegeeritud ja rakendusaktide väljatöötamisel, mis puudutavad ka Euroopa e, e, EU-liisat. me toetame EU-liisat muidugi oma panustega, taktikaliste süsteemi kirjeldustega, mis on ka määruses ette nähtud, seda tehakse kasutaja perspektiivist lähtudes anname siis oma arvamusi nii komisjonile kui Euro-, EULISale ja järjest rohkem toetame ka liikmesriike, korraldame neil, nende piirivalvuritele nii-öelda eh, õppe eh, kohtumisi, et nad tutvuksid eh, uute süsteemidega ja ETIAS-e määrus hakkab mõjutama ka äh, piirivalvurite igapäevatööd tulevikus. sellepärast ma alguses ütlesingi, et me oleme liikmesriikide piirivalvurite igapäevased tööpartnerid. samuti äh, nagu te võite ette kujutada, EU-LISA, Europol, Frontex, Euroopa Komisjon käivad igakuiselt koos, et koordineerida tegevust ja hiljuti äh, tuli välja ka, et me peame kuidagi karjäärinõustamise äh, sisse viima nii äh, ETIAS-ele kui entry-exit süsteemile, nii et äh, inimesed oleksid valmis tööks nende süsteemidega. ja enne kui ETIAS-e kesküksus tööle hakkab, tuleb see töö ära teha. nüüd ähm, loomulikult äh, on meie töö ka välja selgitada äh, võimalikke riske. raportis on ka see kirjas, kõigepealt äh, seadusandlikud tehnilised standardid, need võivad mõjutada kesküksuse toimimist samuti äh, on täht-, tähelepanu vaja pöörata kesküksuse personali värbamisele, äh, me oleme palunud, et EPSO Frontexit toetaks, sest me peame tõesti peaaegu kakssada viiskümmend inimest tööle võtma, kes vahetustega hakkavad tööle, et see on nagu väga äh, selline konfidentsiaalne töö, meil on vaja spetsiifilisi profiile leida ja usume, et EPSO saab meid toetada selleks, et leida nii palju kandidaate kui vaja. loomulikult äh, Career Assistance Center, see äh, nii-öelda andmekandjakeskus on ka äh, riskialdis nii-öelda äh, ning väga oluline on sellele tähelepanu pöörata. ja väga tähtis on äh, kiirendada tööd, äh, et siis tõesti äh, kõik oleks õigeaegselt valmis. nüüd rääkisin teile meie põhitegevusest. me tahaksime, et kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks Äh, oleks meil siis äh, renditud hooned äh, kasutusvalmis. räägin siis selle kesküksuse paigutamisest ja me tahame siis juhtumi korraldajad kahes voorus tööle värvata. jällegi kaks tuhat kakskümmend üks on esimene voor ja kaks tuhat kakskümmend kaks on teine voor. teine värbamisvoor ja nagu ma ütlesin me valmistame siis ka Carry Assistance keskust ette selleks, et entry-exit süsteemiga kõik oleks kooskõlas. Äh, tõesti see andmekandja üksus oleks kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend kaks valmis tööks no,. nimetasin siin äh, nii ETIAS-t kui entry-exit süsteemi seadusandja äh, omal ajal ei maininud Frontexi rolli nende süsteemide väljatöötamise ajal. kaks tuhat neliteist oli see, kui määrust, äh, määrus algatati. see on täiesti igavik juba, mis on möödunud. Te-, vahepeal on tulnud teisi, äh, teisi partnereid, EU-LISA ja komisjon ka meie töösse, tahame oma koostööd jätkata ja eriti äh, toetame me just piirivalve äh, kogukonda lõppkasutaja, äh, kasutajatena. Äh, me näeme, et entry-exit süsteemi ja ETIAS puhul on võimalik täiustada koostalitusvõimet, kindlasti see muudab piirihaldust tulevikus, moderniseeritakse protsesse aga me peame äh, ka toetama piirivalvureid ja neid ette valmistama nendeks muudatusteks. Äh, see kõik tähendab, et me lööme, loome liikmesriikides kaasaegsed äh, piirihaldussüsteemid. meil on siis Frontex kaks null määrus, mis homme juba jõustub, me oleme juba koolitamisega algust teinud oleme teinud koostöös, on seda koostöös Seboli ja Ulisaga ja koolitanud siis piirivalvureid. E, oleme kasutanud oma võimalusi e, pilootprojektide, testprojektide elluviimiseks, mis siis nagu sillutaksid teed uue tehnoloogia kasutamisele ja entry-exit süsteemi rakendumisele liikmesriikides küsimus on nüüd see, kuidas äh, varustatakse piiriületuspunktid tulevikus, seega CEPOL, EULISA, Euroopa Komisjon, kõik on äh, meie koostööpartnerid ja meie anname endast parima, et toetada ka teisi, kui vaja, kui tekib raskusi ja kui meil on võimalik kuidagi oma põhipersonaliga abistada, näiteks ka piiriületuspunktides see oli siis nüüd äh, kokkuvõttes äh, veidi enam kui see, mida traditsiooniliselt seostatakse Frontexi mandaadiga. siin komisjonis räägitakse Euroopa Piiri Rannikuvalve Ameti mandaadist, tavaliselt ikka räägitakse eba, ebaseaduslikust rändest ja, ja julgeolekuprobleemidest, aga siin noh, loomulikult äh, me äh, tegeleme ka selle küsimusega, ränderiskidega, turvariskidega, julgeolekuriskidega, mis puudutavad äh, välisvõitlejaid. aga samas me tahame ju lihtsustada reisimist heausksetele reisijatele. miljonid, miljoneid piiriületusi toimub igal aastal Euroopa Liidu piiridel ja enamus sellest puudutab ju Euroopa Liidu enda kodanikke, aga kuussada miljonit oota, eelmisel aastal oli sada viiskümmend tuhat ebaseaduslikku piiriületust, et see on nüüd, äh, need arvud on tohutult vähenenud ja nagu, nagu näete, me investeerime äh, nii legaalse piiriületuse sujuvaks muutmise kui ka illegaalse piiriületuse vähendamisse ja ütleme nii, et piirihalduse seisukohast on väga tähtis piiriülene inimeste ja kaupade liikumise võimaldamine. tänan. suur tänu teile. ja nüüd on küsimiste aeg, palun. Invited to raise their hands or liikmed, palun andke märku oma kaardiga või ka käega. näen, et juba proua Strekk tahab küsida, palun. aitäh ja suur aitäh teile neljale teie ettekannete eest. loomulikult kogu see süsteem äh, tekitab ka meile muresid äh, Äh, eraenduriste andmete privaatsuse ja muu kohta, kui midagi läheb viltu ja andmesüsteemid veavad alt, siis on mõju ka indiviididele väga suur ja mõningad küsimused minu poolt, ma saan aru, et eesmärgi piirangu ähm, aspekti ei ole muudetud. kuidas on võimalik seda kontrollida sellepärast et kogu süsteem viitab sellele, et erinevateks eesmärkideks võimalik rohkematele andmetele ligi pääseda erinevate ametivõimude poolt mm, ja nendel ametivõimudel on erinevad volitused. seega, kuidas on võimalik äh, garanteerida, et see eesmärgi piirangu põhimõtet jaga-, jälgitakse ja ka mittediskrimineerimise sätted on siin ja sätted, mis põhine, põhiõigusi tagavad. aga diskrimineerimise aspektist ma kujutan ette, et kolmandate riikide kodanikud Nende andmed on ebaproportsionaalselt esindatud nendes andmebaasides. kuidas on võimalik vältida, et vähemalt kaudselt ei teki diskrimineerimist nende isikute vastu, võib-olla komisjon saab siin selle kohta midagi öelda, et kuidas täpselt see rakendumisprotsess pakub garantiisid diskrimineerimise vältimiseks. ja siis märgete lisamine toob ka kaasa oma endaga järelmid, kuidas tagada, et nendel inimestel on võimalik oma andmeid parandada või äh, ka kustutada, kui need osutuvad vääraks ja komisjon tuleks välja ka mm, märgete kohta, mm, teatud äh, kaitseklauslite kohta omas töös äh, rakendusaktide näol ja äh, millised on viited nendes delegeeritud õigusaktides. ja siis ka rakendamise ja kontrolli kohta mm me teame, et selline kontroll on liikmesriikide pädevuses, see on aga piiratud, see on lisaülesanne nende tavaülesannetele. kuidas komisjon näeb ette seda, et liikmesriigid tulevad toime nende uute ülesannetega ja teevad tõhusat tööd? aitäh küsimuse eest, ütleb esimees. nüüd proua Keller, palun. suur tänu. aitäh, härrased äh, nende julgust sise, sisendavate eh, sõnavõttude eest. Eh, te olete ju kõik ühes meeskonnas, teie, härra Karkov, teie slaidid olid väga huvitavad, aga väga raskesti loetavad. Eh, võiksite ehk öelda, mida see European Search Portal endast kujutab? kelle jaoks see on, kes seda kasutab, kas liikmesriikide ametnikud saavad seda ka kasutada ja äh, Äh, kuidas see multiple identity detector, mitmikidentiteedi detektor toimib. see on praegusel hetkel väga oluline. nüüd äh, härra Sloan, teie rääkisite meile kolmeteistkümnest äh, delegeeritud ja rakendusaktist, no kui on midagi delegeeritud, mis siis meil, meil enam öelda on, aga võib-olla tutvustaksite meile neid räägiksite, äh, mis on nende põhielemendid, äh, millised on väljakutsed, millele tähelepanu pöörata, kui on dele-, delegeeritud volitist, volitustega tegemist. Te ise ütlesite, et kõik liikmesriigid ei ole võib-olla valmis veel äh, ja mind huvitab nende aktide loogika. nüüd teie, härra Legeri, rääkisite siin Äh, muudest struktuuridest ka, mm, ka kuidas seda äh, meeskonnatööd Euroopa tasemel korraldatakse äh, ja kuidas teil on töö, koostöö korraldatud liikmesriikidega, kas teil on mingisugune üks koht, kus te kõik kogunete, kust kõike juhitakse, kuidas see käib ja siis Te rääkisite äh, stsenaariumist, äh, mida te, mis tähtajaks ette valmistate, aga kas teil on ka kriisistsenaarium olemas? Äh, kas te olete valmis küberrünnakuks või mingiks muuks erakorraliseks juhtumiks, mis ohustab teie süsteeme? tänan. proua Tudoratši, härra Tudoratši, vabandust, teil on sõna. suur tänu alustaksin siin äh, kohe äh, Oscari äh, hetkest, tahaksin tänada kõiki esinejaid äh,, et äh, olete tulnud siia, see jätab meile õige ähm, tunde selle kohta, mis on äh, kaastalitusvõime, ma näen seda, et komisjoni esindaja ja ametite esindajad on täiesti äh, kokkusobivat juttu rääkimas selles osas, mida teha tahetakse. aitäh, et andsite meile ka teada Äh, sel, sellest, mida meie ka loodame, et kaastalitusvõime täpselt tähendab lõpuks. Äh, mõned küsimused, esiteks äh, julgeoleku küsimused. Nende süsteemidega ja väga paljude sisenemispunktidega, mida me loome, näiteks ka piirivalvurid, ligipääs süsteemile ja see, et kõik need süsteemid on kaastalitusvõimelised, on inimfaktori oht loomulikult julgeoleku tagamises aina suurem ja need, kes meie hulgast teavad, kuidas süsteemid toimivad, teavad, et inimfaktor võib olla problemaatilisem kui ka äh, tehnoloogiline faktor äh, äh, turbe kriteeriumite tagamisel. kuidas te korralikku ligipääsu tagate ning ka logimist erinevate ametite poolt, ame-, ametnike poolt Äh, jõustruktuuride esindajate, politseinike, piirivalve mm, äh, inimeste poolt, kes neid süsteeme kasutavad. ja siis äh, turvalisuse ajal, millal me räägime siin tehisintellektist, uuest strateegiast, millega komisjon tuleb välja andmehalduse puhul, viis G võrgud ja muu Äh, on äh, digitaalses maailmas riske palju rohkem. kuidas tagada seda, et võtmetaristu ja tarkvarakomponendid, mis on süsteemi sisse ehitatud ja ilmselt äh, härra Kerkovile see küsimus pigem, kuidas on võimalik seda auditeerida või sertifitseerida, kui uusi tarkvaralisi elemente süsteemi viiakse sisse? ja siis dashboard, mille te meile näitasite ma saan aru, et praegusel hetkel on äh, toi-, äh, toimumas mitmed äh, hankepakkumused, et te näete ka, et see näidikupaneel, mida te tellite, et on ikkagi piisavalt vajalik ja asjakohane. ja siis jällegi selle dashboard'i või paneeli võimalused äh, seovad omavahel ka väga erinevaid äh, kaastalitusvõimelisi äh, süsteeme. kui palju on riske kaasatud sellesse planeerimistöösse praegu, küsin sellepärast, et praegusel hetkel, nagu teate, arutame ka mitmeid pilkmõistetuse osi, mis on praegu meie õigusloomes puudu, VIS, ETIAS, Äh, ning sellest tulenevad äh, muudatused äh, ja ajastamise küsimus on väga tähtis. jällegi, kas on olemas mingisugust kriisiplaane ja kuidas te arvate, kas liikmesriigid on valmis olemaks selles, nendes kohtumispunktides, kui vaja ja kui palju on kriisimeetmeid ehitatud süsteemi sisse, mis puudutab äh, liikmesriikide valmisolekut ja siis koolituse küsimus. koolitus mitte ainult äh, teie äh, ametitele, Europolile, Seriile, et kolme ameti tõhusus nende süsteemidega tegelemisel aga äh, koolitus ja valmisolek, mis on ka liikmesriikide ametite ja ametkonna poolt olemas, et nende süsteemide kasutamist. kui Cheval äh, missioonidel oleme käinud kas WIS või SAS-i puhul, siis me näeme, et äh, tegelikult aastaid pärast süsteemi rakendamist, võib öelda kümme aastat, need liikmesriigid, kelle ametnikud ei tea täpselt, kuidas olemas olevast süsteemist parimat võtta ja kuidas seda kasutada, aga need on süsteemid, mis on kümme aastat olemas juba kuidas on nad siis valmis, kui reaalselt uued süsteemid kasutusse tulevad? ja kuidas tagada, et liikmesriikide ametnikud on korralikult valmis äh, neid kasutama? aitäh. aitäh, proua Ernst, palun. okei okay. um,. Ähm, suur tänu, räägin oma emakeeles esiteks tahan öelda, et äh, olen äh, üllatunud, et kolmkümmend aastat pärast seda, kui Berliini müür langes eh, ning müürid üldisemalt, mis Ida-Saksamaad teistest riikidest eh, lahutas, räägime hoopis teistsugustest müüridest, praegu suurematest müüridest veel, et see oleks võimalik tänasel päeval, ma siis toona ei arvanud. ja minu jaoks on eh, tegemist täieliku déjà vu'ga meie fraktsioon, nagu te teate, äh, toetab politseijõudude vahelist äh, kaastalitusvõimet, äh, seda peaks toetama ja tugevamaks muutma ja väga palju on ka näiteid, mis on seotud terrorismivastase võitlusega ja mida me oleme ka Saksamaal kogenud, aga mida me ei toeta, on tihe sidumine rändeküsimustega ja see, kuidas te selle olete siin ette pannud, selle me lükkame rangelt tagasi, te teate seda. ja tõesti äh, olete ilmselt valmis selleks, et äh, südamepõhjast tuleb tagasilükkamine siin. Teie ütlesite algusest peale juba, komisjon, et sidusus teiste süsteemidega, siin on veel lahtisi küsimusi. kas te võiksite äh, lähemalt valgustada, et mis seal need lahtised küsimused siis on ning mis on erinevate süsteemide sidususes praegusel hetkel veel puudu ja mida peaks ära tegema? edasi minu eelkõneleja proua Strik juba ütles, andmekaitse. ka see küsimus on minul. tahaksin küsida, kuidas isikuandmete kaitset on võimalik tagada. kolmandaks, liikmesriigid, nagu ütlesite, rakendamises on erinevad ja siin on äh, parendusvajadus. Äh, küsimus, mida saab äh, parendada ning mida te ootate liikmesriikidelt, milliste mehhanismidega tahate te tagada seda, et tõesti parendusi tehakse? millised on põhjused, mis nii suuri erisusi on kaasa toonud erinevate liikmesriikide arengustaadiumites ja küsimus on, mis kogu see lõbu maksma läheb näiteks, eh, mis eh, läheb maksma kogu see süsteem, kuidas seda praegusel kujul on nähtud ette rakendatama. Eh, mõtlen siin ka inimesed, keda palgatakse, koolituskulud, milliseid vahendeid antakse, mil-, kuidas on komisjon rahaliste vahendite planeerimise teinud ja mida on vaja liikmesriikides juurde panna lihtsalt suurusjärk, et me saaksime selle tunnetuse, mida liikmesriigid üksikult peavad arvestama, et juurde maksta aitäh ja nüüd äh, kolleeg Breyer, palun. aitäh. Äh, kõigepealt tahaksin ka mina rõhutada, et äh, tegemist on vigase poliitikaga, sellepärast et sisenemise ja väljumise süsteem tähendab seda, et suures hulgas kogutakse andmeid kõikide inimeste kohta, kes sisenevad ja lahkuvad ja PNR-alases äh, äh, otsuses ka Euroopa Kohus äh, on midagi muule hoopis viidanud, nagu väga hästi teate. ja ETIAS, kui te teatud pehmete aspektide järgi hindate inimeste kahtlast või mittekahtlast staatust, siis mm, see on vigane süsteem ja USA-s on juba olnud selliseid süsteeme, nii et ma arvan, et me ei peaks neid vigu kordama. Europol küsimus, rääkisite siin väga huvitavalt. Te ütlete, et konfidentsiaalsusreeglites on erisused, mis puudutab äh, rahvusriikide andmebaase. kas saaksite palun selgitada, millised need erisused täpselt on? ja sealt edasi te ütlete, et äh, krüpteerimist äh, lubatakse vähemalt osale lahendustest. kas see tähendab seda, et ei ole selge, kas andmeid krüpteeritakse? sest minu arust peaks olema täiesti enesestmõistetav, et see niimoodi siiski on ja lõpuks äh, te nimetasite ETIAS-e äh, järgi äh, nimekirja koostamist, kes sellesse eritähelepanu all olevasse nimekirja siis kuus, kuulub sellepärast, et väga segane on praegu, kes tulevikus võib olla siis hoiatusnimekirjas välja toodud, et kuidas te hindate neid inimesi, kes on potentsiaalsed kurjategijad? kolleeg Lennarts, palun, teil on sõna. aitäh, esimees, vabandan, et debati alguse Äh, maha magasin, ei tahtnudki sõna saada, aga äh, kuulsin siin äh, mitme identiteedi tuvasti kohta ja äh, dashboard'i paneeli kohta ja nii edasi ja kohe olin väga põnevil, sellepärast et äh, kaastalitusvõimet me arutasime siin pikalt ju ka varem ja EU-Liisas käisin kohapeal ka Strasbourgis ning käisime seal keldris või punkeris või kuidas iganes te seda nimetate, kus on kõik serverid üksteise kõrval nad seisavad üksteise kõrval, aga nad ei suuda üksteisega äh, kommunitseerida, sellepärast et äh, erinevatel ajastutel erinevate poliitikate eesmärkideks on nad loodud ja erinevate peadirektorate poolt. ja ma mäletan, et kui äh, kaastalitusvõime küsimusega lõpule jõudsime ja oma kodukülas selgitasin inimestele, mida me siis täpselt tegime, siis keegi ei öelnud, et super, hästi tehtud, vaid äh, inimesed ütlesid, et uskumatu, et sellist asja veel varem ei olnud. nii et äh, ähm, kaastalitusvõime on töö, mis endiselt äh, jätkub ja Euroopa inimesed tegelikult ootavad, et kõik need süsteemid suudavad üksteisega ka kommunitseerida juba praegusel hetkel, et meie julgeolekut parendada. ja kui te räägite tasakaalust julgeoleku ja põhiõiguste vahel, just kaastalitusvõime puhul oleme seda tasakaalu leidnud, me ei muuda äh, ligipääsuõigusi ega andmekaitse sätteid. mitmetes valdkondades, eriti just Euroopa Parlamendi sisendile, oleme me tegelikult neid garantiisid andmekaitsele parandanud. nii et äh, mul on tegelikult väga hea meel kuulda ja kolleeg Tudoratšiga olen päri, et äh, head, head ametid on kõik koos selle laua taga, see on väga tugev äh, signaal, et me tahame selle üksiku isoleeritud lähenem-, lähenemisega lõpu teha, mis puudutab julgeolekut Euroopas ja mul on hea meel, et töö on läinud õiges suunas ja parlamendina peame ka meie ise loomulikult rohkem ära tegema. mõned inimesed on juba ETIAS muudatusettepanekutest rääkinud ja EQUIS-i süsteemis samuti järgmisel esmaspäeval ootame seda, et libekomisjonis on ettekanne vastaval teemal ja siis hakkame tööle ja Euroopa Parlament läheneb Äh, väga põhjalikult sellele teemale, aga me saame aru ka, et on ajalised piirangud paigas ja ootame koostööle teiega. ja nüüd lõppküsimus, sellepärast et ma ei ole veel küsimust esitanudki ja sellepärast ongi küsimuste aeg, et esitada küsimus. nimelt, eelarve. mõned nädalad tagasi oli just eelarve küsimus laual, mitte võib-olla äh, Äh, kogu summa, vaid äh, tegelikult ajastamise küsimus, äh, mis võimaldas, võimaldab ametitel tõsta koostalitusvõimet, sellepärast et et te olete erinevates arendamisprotsessides ja teil on ühel koma teisel kohal vaja rohkem eelarvelisi vahendeid kui teistel võib-olla. küsin seetõttu kas on endiselt see probleem peamiselt härra Karkovilt, kas see probleem on lahenduse leidnud ja tulevikus, mis puudutab teie töötajaid, kuuleme tihti, et äh, ei ole võimalik piisavalt äh, ametnikke saada teile tööle, äh, mitte sellepärast, et kui me otsustame siin sisenemise ja lahkumissüsteemi, siis me ütleme, et teatud hulk töötajaid läheb selle süsteemi peale, siis edasi reisiinfo ja lubade süsteem, ETIAS teatud number töötajaid sinna ja kaastalitusvõime jaoks ka. aga kui me teeme seda numbripõhiselt, siis kuidas mõjutab see üldist teie ametite töövõimet ja kas teil on piisavalt töötajaid selleks, et kõike korralikult teha, aitäh! aitäh äh, küsimuse eest, äh, härra Lennarts! ja proua Stetler, kas teil on ka küsimus? ei olnudki. ei olnud küsimust, äh, seetõttu lähme panelistide juurde tagasi ja teie neli, palun, kolm minutit igale. nii et ärgem venitagem, läheme järgmise päevakorrapunktini edasi Äh, sellepärast et järgmisena saab meil kohe sõna äh, Fabrice Legeri äh, Frontexi nimel. härra Sutton, teie esimesena, palun. suur aitäh teile, esimees. higistamist on siin kolme minuti jooksul kõikidele küsimustele vastata, aga teen proovi esiteks ligipääsuõigused äh, ja äh, piirangud, kes kuhu ligi saab. igas määruses on väga selgelt äh, sätted, mis viitavad, millise eesmärgi päraselt igal ametivõimul on võimalik mida kasutada. ja me rakendame seda sellisel moel, et see oleks täielikult sidus niimoodi, et iga lõppkasutaja pääseb ligi ainult sellele, mis on määruses kirjas kasutajaprofiilid on äh, välja äh, toodetud, see on kaastalitusvõime jaoks oluline, aga ka iga süsteemi jaoks eraldi ja kasutajaprofiil on vastavalt äh, määruse sätestatule paigas. edasi, ligipääs süsteemile. see on teadmisvajaduse baasil, see tähendab, et kui ligipääs on vajalik selleks, et reisidokumente kontrollida, nii et äh, piirivalvuril on võimalik vaadata inimese reisidokumenti ja kontrollida seda mm, andmetele vastavust äh, süsteemis. erinevatel ametitel on võimalik teha erinevaid äh, päringuid süsteemis. nii et ligipääs piirangutega ja võimalik ligipääsule informatsioonile, arvestades seda, milline on igaühe ja iga osaleja huvi selles süsteemis üksikult. edasi, EAS-i ja ETIAS-e puhul oleme me piiranud ligipääsu, aga seda ka sellepärast, et kaitsta andmeid selles süsteemis ning anda võimalus andmesubjektile eh, ligipääsu taotleda, et teada, milline on nende kohta avaldatud info selles süsteemis et neil oleks võimalus ka muuta äh, neid andmeid, äh, paluda kustutamist vastavalt äh, määruse sätetele. ka seda rakendatakse. siis tuletan teile meelde, et mõlemad süsteemid kaasavad tööriistade võimalusi, mis on just andmesubjektide jaoks äh, et nad teaksid, milline on süsteemi järgi nende staatus ja süst- ja olukord, reisi äh, äh, päevade, lubatud päevade arv, et nad teaksid, kui kaua nad võivad veel süsteemis äh, olla ja et nad teaksid paremini ka äh, Schengeni süsteemis, äh, kuidas paremini reisida, kui kaua nad võivad olla ja nende maksimaalne viibimisaeg on samuti ära toodud. siis mis puudutab äh, andmeturvet ja just inimfaktorit, äh, me näeme, et sisenemise väljumissüsteemil äh, ja ETIAS-i puhul on erinev lähenemine süsteemide kasutusele. me ja piirame piirivalvurite vajadust sisestada informatsiooni iga kord, kui piirivalvuril on vaja midagi teha, süsteem väga selgelt nõuab piirivalvurit, et midagi on vaja teha ja suunab piirivalvurit otsustusprotsessis, arvestades, et kas inimene tohib siseneda või mitte. piirivalvur lõplikult otsustab ise, aga äh, võimalik vajalik informatsioon on tagatud piirivalvurile õigel hetkel nii et inimvigade hulk äh, väheneb, äh, kui keegi süsteemi kasutab. siis, mis puudutab eelarvet, äh, mis selle süsteemi jaoks vajalik on. meil on finantsavaldused, mis on mõlema süsteemiga seotud. ESF piir aitab samuti oma süsteemiga, eriti mis puudutab äh, maapiiri äh, ületuspunkte. selleks, et automeeritud äh, piirikontrollisüsteemi toetada ning muudatusettepanekud, mis on seotud Schengeni piirikoodeksiga, need võeti ka kokku koos EES määrusega vastu. aitäh, nüüd äh, kolleeg Kerkhoff, palun äh, vastake nendele küsimustele, mis on esitatud. jah, püüan ka kolme minutiga hakkama saada. mis puudutab äh, isikuandmete privaatsust, andmekaitse, siis äh, meil on olemas garantiid juba määrustes ning me täielikult rakendame neid nii EAS kui ka ETIAS-e süsteemi ka ja andmekaitse inspektori ametiga on meil pidevalt ka kontakt selles osas. siis äh, proua Kelleri küsimus äh, MID ja ESB-ga kohta. Äh, ESB tagab ligipääsu informatsioonile palju äh, tõhusamalt äh, ja ligipääsuõigusi ei muudeta. see ei ole avatud värav kõikide jaoks lihtsalt küsida ükskõik mida, vaid see aitab piirivalvuritel ja jõustruktuuride esindajatel äh, kiiremat informatsioonile ligipääsu, mida nad saavad nendes erinevates süsteemides kasutada. MID on väga oluline kaastalitusvõime arhitektuuris, sellepärast et see ennetab seda, et äh, ühel inimesel võib olla mitu äh, varastatud või võlts identiteeti, nagu me oleme näinud terrorismirünnakute puhul viimasel ajal, siis äh, meil on programmi juhtimisnõukogu EULISAs sisenemise ja lahkumise süsteemi jaoks ja sama süsteemi jaoks on ka äh, Äh, rakendamise koordineerimistöörühm olemas, need on olemas ka nüüd Frontexi ja Europoliga, istume koos ka komisjoni kolleegidega, nii et meil on väga põhjalik koordinatsioonimehhanism olemas. siis küberrünnakute ettevalmistus, äh, võimalik ennetamine, võtame seda küsimust väga tõsiselt äh, ning loomulikult spetsifikatsioonides on kirjas nende süsteemide konkreetsed äh, kaitsemehhanismid ja komisjon on äh, ka valmistanud ette äh, mudelturvanõuded ja liikmesriigid saavad ka rahvusriigi tasandil võtta vastavaid meetmeid. ma arvan, et see osaliselt vastab ka härra Tudoraki küsimusele julgeoleku ja turvalisuse kohta. ja siis äh, mis puudutab arhitektuuri, veel kord, äh, nii pakkumustes kui ka äh, meie süsteemi spetsifikatsioonides on kirjas täpselt, äh, millised on turvanõuded ning ligipääs informatsioonile kasutatakse läbi krüpteeritud võrgustiku, nii nagu praegusel hetkel ka on ajastamine, äh, jah, meie tähtajad on väga äh, kukil pidevalt, äh, eriti, eriti arvestades, millised erinevad õigusaktid jõustuvad ja ka poliitilised tähtajad praegusel hetkel ei ole mingisugust väga olulist kriisiplaani. teatud riskid küll on, peab ütlema. eriti sõltuvus liikmesriikidest, mis on väga suur sest isegi kui me kesktasandil oleme kõigega valmis, on liikmesriike, kes ei ole valmis äh, meie tähtaegadele vastama, siis me peame ootama, kuni kõige viimane liikmesriik on äh, valmis, enne kui me saame edasi minna. siis Siipoli ja äh, Frontexiga teeme me koolitusi praegu EES-süsteemi jaoks, ETIAS-e jaoks valmistame praegu ette, kaks tuhat kakskümmend on süsteemi testimise koolitused ja kaks tuhat kakskümmend üks on rakendumine ning seotud sellega meie koolitused mis puudutab äh, andmekaitsemeetmeid, siis ma juba ütlesin, et see on ka süsteemi rakendamises äh, äh, olemas, ka andmete mõju analüüsi me viime läbi, kus on ka andmekaitse aspekt mõõdetud. liikmesriikide osas, liikmesriigid peavad kindlasti äriprotsessidele keskenduma ja neid parandama, üks asi on tehniline küsimus, okei okay,, aga sealt edasi üks tähtis aspekt, mida liikmesriigid peavad arvestama, on see, et kuidas uusi pädevusi äh, nii EES kui ka ETIAS-e süsteemiga äh, sisendada oma tööprotsessidesse. kulude kohta eelarvest juba eelkõneleja ka nimetas. aga peame ütlema, et oleme praegu meile eraldatud vahendite raames härra Lenars äh, mainis äh, oma küsimuses seda, et tõesti uues finantsraamistikus on meil vaja äh, kahte asja. esiteks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend kaks vahendite kiirem kasutamine on vajalik, sellepärast et kõik arendused tuleb siis lõpule viia ja komisjoni kolleegidega läbirääkimised käivad, et seda tagada, aga loomulikult parlamendi toetus on ka vajalik, eriti kui räägime läbirääkimistest uuestasest finantsraamistikus. ja vajalik on ka katta need tegevused, mis ei ole erinevates äh, õigusavaldustes siiamaani tehtud, aga mis on ka vajalikud koostalitusvõimelisuse tagamises, näiteks äh, ameti tagamine, äh, püsimine Strasbourgis ja olemasolevate süsteemide kooskõlla viimine uute nõuetega, et nad vastaksid kaasalitusvõimelisuse arhitektuurile, nii nagu ette nähtud. aitäh ja nüüd Europoli esindaja, palun, võtke kokku. Um, uh, aitäh. vastan otse nüüd teie küsimustele. kõigepealt, mis puudutab võrgustike akrediteerimist Europolis, praegu kasutame me kolme erinevat akrediteerimisvõrgustikku. meil on juurdepääs meie operatiivsüsteemidele see on meie põhikaitse tasandil. lisaks sellele on meil juurdepääs eh, Euroopa Liidu piiratud eh, võrkude kaudu ja ka meie konfidentsiaalsete Euroopa Liidu võrkude kaudu, nii et kolm erinevat eh, akrediteerimistasandit on meil võrkudes ja olenevalt teabest ja olenevalt turvalisusnõuetest, mis seonduvad selle teabega, anname me juurdepääsu liikmesriikidele ja kolmandatele osapooltele, kasutades neid kolme erinevat võrku. siis Europoli puhul on oluline võtta arvesse akrediteerimistasandi erinevust Europoli ja liikmesriikide poolt. kui põhiline, eh, põhikaitsetasand on tagatud, siis Europol peaks andma liikmesriigile juurdepääsu eh, ainult Europoli võrgu kaudu. nii et see peab kokku minema, nii et me ei tohi anda juurdepääsu liikmesriikidele, kui nad päringu esitavad eh, võrgust, mis ei ole sobilik ja konfidentsiaalse info puhul me peame samuti tagama, et mõlemal pool turvanõuded ja turvasüsteemid lähevad kokku. mis puudutab teavet ja riikide lisamist sellesse nimekirja, komisjon teeb tööd selle nimel, et rakendusakte vastu võtta ja neid seal ka käsi- eh,, rakendusaktides on seda teemat käsitletud. me krüpteerime mõlemalt poolt teavet selleks, et tagada, et eh, konfidentsiaalse võrgu nõuetele vastatakse, aga praegu me ei räägi teabe krüpteerimisest eh, iseenesest. Eh, see on midagi, mida käsitletakse delegeeritud ja rakendusaktides ja vastavalt eh, kõikidele eh, nõuetele, andmekaitse nõuetele töötame me selle kõik ka välja ja võtame, kuulame siin ka andmekaitse inspektori nõu. Eh, nüüd need nimekirjad erilise tähelepanu all olevatest riikidest. seal, kui me saame teavet selle kohta, et teavet salvestatakse andmebaasidesse, mida, mis ei ole lubatud, siis me selle teemaga tegeleme. ma loodan, et sellega vastan teie, vastasin teie küsimustele. aitäh, vastan prantsuse keeles. Ah, vastan siis äh, küsimusele, mis puudutas, kas meil on ka kriisistsenaarium olemas, nii nagu siin Krõmm-Karkov juba nimetas, loomulikult on meil ka ähm, nii-öelda tugevdussüsteemid olemas, EU-LISA ja komisjon tegelevad sellega, aga no üldises plaanis Frontexi agentuurist tuleb ka äh, oma infosüsteeme ju äh, tugevdada ja vastupidavaks küberrünnakutele muuta ning me oleme vastavalt ka seadusandja soovile koostanud kriisiplaani ja äh, teeme siis teiste agentuuride ja komisjoniga koostööd selle plaani küsimuses ning äh, kui nüüd füüsilisest turvalisusest rääkida hoonete puhul, siis praegu kaalume, kas oleks vaja meil ka klassifitseerida mõned hooned kriitiliseks infrastruktuuriks Euroopa plaanis või siis liik-, riiklikus plaanis, nii et ETIAS oleks turvaline. nüüd, kuidas siis meeskonnad toimivad liikmesriikide vahel ja, ja meie agentuuride vahel, nagu siin öeldi, Krumm ütles seda ka, et meil on sellised tehnilised töörühmad, kus osaleb alati ka Frontex ja teised ametid, EULISA komisjon osaleb, need komisjonid käivad regulaarselt koos ja Frontex on pidevalt esindatud seal. samuti oleme loonud kõrgetasemelise töörühma selleks, et äh, otsuse tegijad äh, liikmesriikide piirivalvest Äh, mõistaksid ETIAS-e ja Entrexit süsteemi tähtsust, seega äh, jällegi ühendame Europoli, EULISA, Frontexi ja komisjoni jõud ja käime vähemalt kaks-kolm korda aastas siis koos. ja ma olen sellel teemal ka briifinud meie haldusnõukogu, nii et nad teaksid, mis me teeme ja mis meie tööd ja liikmesriikide piirivalvetööd igapäevaselt hakkab mõjutama. see toob mind nüüd järgmisele küsimusele, et mida ma ootan liikmesriikidelt, äh, ootame. Äh, tõesti on nii, et äh, piirivalveametnikud ei ole piisavalt olnud kaasatud selles valdkonnas, tähtis on, et need ametnikud, kes on piirivalve eest vastutavad, ei oleks ainult äh, valmis äh, äh, koolituseks, vaid tegelikult kodanike töömeetod peab muutuma. ma ootan seetõttu liikmesriikidelt, et nad saavad aru, et küsimused ei ole mitte tehnilised ainult, vaid et kogu töömetoodika tuleb ära muuta. The training ja viimane küsimus puudutas koolitust või väljaõpet liikmesriikides. me näeme, et tegu on väljakutsega meie jaoks. EULISAs mõistetakse seda ja ka komisjonis seoses EAS-iga me kasutame meie ameti mandaati selleks, et mitte ainult oma piirivalveametnikke välja koolitada, vaid meil on ka lisaülesanne või lisaväljakutse siin liikmesriikide ametnikke koolitada, vaid lisaks nendele ka alaline, ehk siis lisaks liikmesriikidele ka alalise korpuse esimese kategooria töötajad peavad olema valmis tööd tegema nende süsteemidega ja kes ja nemad siis aitavad ka kohapeal liikmesriikide töötajaid. aitäh jõuame nüüd selle punktiga lõpule, oleme ajast kõvasti maas või ajakavast. nüüd eh, ütleme hüvasti oma külalistele. härra eh, Legeri on meil siin ka järgmise punkti jaoks kohal, aga praeguseks kõik. We're gonna give just a couple of minutes of break. paariminutiline paus. üks minut või siis paar. aega on vähe Okay, now we go. Thank you. Monsieur le jury. jätkame. kui te lahkute, siis palun teha seda vaikselt, et meie saaksime jätkata oma päevakorraga. jätkame tänast, tänase koosolekuga meil on veel mõned punktid läbi võtta. The timing scheduled for this point was actually one hour meil oli aega tund aega selleks viimaseks punktiks, aga kuna me oleme ajast maas, siis teeme lühemalt. selleks, et meil oleks aega arutada ka viimaseid punkte, muidu oleme hädas. nüüd räägime Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrusest. me nimetame seda Frontexiks. aga nimi on muutunud ja selle ulatus või kohaldamisala ja loomus või eh, siis eh, kõik, mille, mida käsitletakse, on muutunud. meie olime samuti seotud sellega, et Frontexist sai Piiri- ja Rannikuvalveamet, Piiri- ja Rannikuvalve see määrus on oluline õigusakt ja sellepärast on meil hea meel, et me saame vahetada eh, siin arvamusi selle tohutu ameti esindajaga, mis kuulub meie, eh, meie teemade hulka. kõigepealt siis eh, maht, personal, eelarve, tegevusala seoses selle teemaga Fabrice Legeri on täna siin selleks, et meile tutvustada kõige uuemaid arenguid selle ametiga seoses. tervitame teda siin taas kord, annan teile sõna. ja ma ütleksin, et äh, võib-olla saate teha lühemalt selleks, et äh, saadikud saaksid esitada ka küsimusi ja et meil oleks natuke aega selleks, et me saaksime läbi võtta ka meie muud päevakorrapunktid. meil on veel päevakorras veel üks punkt pärast seda. nüüd aga sõna on teil, palun, härra Ležeri. suur tänu, juhataja ja tere päevast, daamid ja härrad. nagu te teate, uus piiri- ja rannikuvalve määrus jõustub homme ja me alustasime juba ettevalmistustega, eriti selleks, et alaline korpus saaks alustada jaanuaris kaks tuhat kakskümmend üks tööd. Te võib-olla mäletate, et koos komisjoniga nõustusin mina samuti või leppisime kokku tegevuskava osas ja seal kirjeldatakse tegevusi, milline on ajakava ja kes mille eest vastutab loomulikult peab ka komisjon juhtima teatavaid komiteesid või kogusid seal, aga peamiselt on rakendusmeetmed, mis ameti juhatus peab võtma koos siis tegevdirektoriga. mina keskendun täna kõige olulisematele tegevustele, millega oleme lõpule jõudnud. kõigepealt eelmise aasta või siis selle aasta talvel samuti suhtlesime tihedalt liikmesriikide jõududega, kes tahtsid suhelda meiega, tahtsime suhelda ka eh, piiri- ja rannikuvalveasutustega liikmesriikides, kes siis õhu, maismaa või merepiiril tööd teevad ja on oluline, et me saaksime ühiselt, mitte ainult Euroopa Liidu ametite, vaid ka liikmesriikidega seda tööd teha. Euroopa piiri- ja rannikuvalve koosneb liikmesriikide jõududest pluss meie ametist ja ma arvan, et see on väga oluline tõsiasi, mida tuleb silmas pidada. see ei ole lihtsalt selline kontseptsioon, vaid tegelikkus koha peal tegime tööd selle nimel, et töötada välja uus eh, operatiivkontseptsioon eh, selleks, kuidas me alalist korpust kasutame. meil on erinevad teenused, eh, mida amet saab osutada liikmesriikidele. Need teenused on erinevad alates toest piiriületuspunktides kuni järelevalveni tagasisaatmistegevusalane eh, tugi eh, ja ka vabatahtlik tagasisaatmine. loomulikult eh, suurem, suurem tegevusvabadus või meil on rohkem teha ka kolmandates riikides. nüüd lühiajaliselt on oluline meie värbamine lõpule viia. esimene voor korraldati oktoobris, kahekümne esimesel oktoobril avaldasime me eh, teatise seitsesada kuni kaheksasada piirivalveametnikku loodetakse värvata märtsikuu lõpuks. taotluste lõpukuupäev on kuueteistkümnendal detsembril, see on tähtaeg. nii et teeme kindlasti kõvasti tööd praegu ja nüüd siin lõpus eriti veel selleks, et teavitustööd teha professionaalse ettevõttega, selleks, et teavet levitataks, nii et me tahame saavutada kvaliteeti. oluline on usaldus säilitada, kuna liikmesriigid peavad olema kindlad, et meie tagame selle, et eh, kvaliteetset tööjõudu värvatakse, kodanikud peavad meid usaldama, et meil õiged inimesed õige väljaõppega nendel ametikohtadel on. väljaõpet pakume meie, see kestab kuus kuud ja see peaks algama järgmise aasta esimesel mail ja kestma aasta lõpuni. kuna kahe tuhande kahekümne esimese aasta esimesel jaanuaril peaks järk-järgult algama rakendamisperiood. professionaalsed profiilid, töökirjeldused, nendes oleme me väga aktiivselt osalenud, nende koostamises, eriti nende tööülesannetega seoses, näiteks eh, piiriülese kuritegevusega tegelev ametnik, eh, piirivalveametnik, riskianalüüsi ametnik ja nii edasi, need on kõik erinevad valdkonnad, erinevad ametikohad, kuna kui öelda lihtsalt piirivalvur, siis ei ole see piisavalt eh, üksikas, jällegi piisavalt spetsiifiline. nii et sellistel erinevatel töökohtadel on vaja erinevaid oskusi. liikmesriikidega leppisime selles kokku meie haldusnõukogu raames lisaks sellele töötasime välja uue metoodika selleks, et hindamisi korraldada ja see võetakse vastu niipea, kui määrus jõustub. ja selleks, et haavatavust hinnata, see tuleb kõik viia kooskõlla uue määrusega ja see tugevdab Schengeni hindamismehhanismi, millega tegeleb komisjon teeme praegu esimesi ettevalmistusi ka selle nimel, et äh, rakendusmudelit äh, vastu võtta, erinevaid modaalsusi paika panna, selge on see, et praegu peame mõtlema Euroopa alalise korpuse peale, peame minema üle eelnevalt äh, mudelilt, töötamismudelilt, liikmesriigid saatsid ametnikud Frontexisse praegu on struktuur teistsugune, siis kavas, kui me sadu tuhandeid inimesi nendel ametikohtadel peame, siis on oluline see, et need inimesed ei ole töötajad ei ole selles mõttes üksikult vastutavad selles, et leida endale hotelle ja nii edasi. peame suuremalt eh, seda vaatama ja sellega hoiame kokku ka raha, mis on väga positiivne Euroopa Liidu eelarve seisukohalt. räägin natuke ka meie vormist või vormiriietusest, esimese kategooria äh, personal, Euroopa Liidu ametnikud kannavad esimest korda nüüd ka Euroopa vastavat vormiriietust. meil on praegu esimesed projektid, esimesed mustandid nende, selle riietuse väljakujundamiseks ja esitame need ka juhatusele peagi siis relvade teema, me oleme teadlikud sellest, et relvade kasutamine on väga tundlik teema. esiteks õiguslikel põhjustel, kuna nagu te võite ette kujutada, on meie õiguslik režiim väga keerukas. olukord on erinev igas liikmesriigis, kus töö toimub, nii et me peame tagama selle, et me mõistame kõiki eh, seadusi õigesti, aga peame tagama ka alalise korpuse eh, töötajate liikuvuse eh, ja peame vaatama, kuidas me alalise korpuse ametiteenistusrelvi eh, transpordime. uurime seda teemat, tahame välja kujundada parimad tavad, nagu te võite ette kujutada, meie enda õigusaktid ja meie personali eeskirjad midagi praegu ette ei näe, kuna praegu meil töötajaid ei ole, kes peaksid äh, teenistusrelva kasutama. Äh, teeme äh, praegu koostööd ametitega selleks, et panna paika need standardid ja tuvastada, kas meil on vaja rakendusmeetmeid. näiteks on meil vaja vahel korraldada psühholoogilisi hindamisi, on selge, et meil ei saa olla õiguskaitseametnikke, kes ei läbi neid tavalisi psühholoogilisi teste, mida liikmesriikide ametnikud peavad läbima. nii et peame vastavad eeskirjad vastu võtma ja praegu töötame välja me sellist ajaloolist äh, ajaloolist eh, ametit või siis sellist ajaloolist korpust ja ka see otsus oli ajalooline, selline korpus luua loomulikult oleme valmis teie küsimustele vastama, aga võib-olla on parem, kui ma siinkohal lõpetan oma ettekande, ütlen ainult, et me oleme praegu eh, ajakavas, aga tähtajad eh, on kiiresti lähenemas ja me ei tohi siin tegevust aeglustada. aitäh härra Legerile, et ta nii hästi püsis ajakavas, tegi isegi natuke lühemalt. ja nüüd saavad sõna meie saadikud selleks, et esimesi, e-, et küsimusi esitada, palun. suur tänu ja suur tänu ka esitluse eest, ma arvan, et toimiv piirivalve on e, oluline alus selleks, et meil oleks toimiv Schengeni ala, on oluline sellest pidevalt rääkida ja rõhutada seda, selle olulisust. on kaks punkti, mis ma arvan, on väga olulised, on oluline, et e, Frontexil oleks õige ja tugev mandaat, et neil oleks vastav personal ja aitäh, et te rõhutasite, et meil on vajalik tagada ka vajalik ehm, eh, või eh, siis kvaliteet. Eh, kuus kuud väljaõpet, te rääkisite sellest, ma saan aru, et kuueteistkümnendal detsembril on avalduste esitamise tähtaeg. Ursula von der Leyen ja ütles, et Frontexis peaksid kahe tuhande kahekümne neljandaks aastaks äh, töötama kümme tuhat äh, inimest, see tähtaeg on nüüd parem kui kaks tuhat kakskümmend seitse, aga äh, arvestades seda, kui palju Frontex peab tegema, on seda ikkagi vähe. ehk siis minu küsimus on see, kui palju töötajaid on võimalik värvata esimese vooruga detsembrini, siis me teame, kui paljud saavad poole aasta pärast tegevust või tööd alustada. ja teiseks kas teil on selge plaan selle jaoks, kui palju nendest kümnest tuhandest töötajast tuleks eh, liikmesriikides värvata, kui palju peaks otse Frontex värvama, kuna ma arvan, et on oluline teada, kuidas see jaotus välja näeb. aitäh. okei okay,, thank you. Now madam. aitäh, proua Keller. suur tänu. nüüd vastavalt nendele küsimustele, mis siin juba esitati, küsiks mina ka Äh, värbamise kohta, äh, piirivalvurid, kuidas nad kohtadele määratakse ja äh, kuidas leida tasakaal erinevate asukohtade vahel, kuidas ümber paigutada inimesi vajaduse korral, kui tekib kriis, kas te olete piisavalt paindlikud ja veel nüüd ranniku ja piirivalveamet on saanud uue uue nimetuse, aga kuidas või milline on värbamise graafik teil tulevikus? aitäh selle tutvustuse eest ja aitäh ka tehtud töö eest ja tehtava töö eest. Eh, räägin kohe eh, siin sellest, et Frontexil on ka selge inimõiguste järgimise ülesanne ja ma arvan, et eh, ühelt poolt on oluline tagada meie välispiiride kaitse, mis on loomulikult vajalik, aga samas tuleb kinni pidada ka inimõigustest nendel välispiiridel. kuidas need vajalikud, kuidas see peegeldub väljaõppes ja millised viisid ja võimalused on Euroopa Liidul selleks, et see tagada, me teame, et see väga hästi ei ole praegu õnnestunud, eriti inimõigustest kinnipidamine äh, teisalt eh, meie siin Euroopas oleme selles justkui süüdi. aitäh, proua Strik. aitäh, härra Legeri ja minu eh, küsimus eh, on sotsiaaldemokraatide poolt ja just seotud põhiõigustega, me teame, et see on äh, selline ebakindel valdkond, äh, inimõiguste rikkumised välispiiridel, aga need võivad toimuda ka väljaspool. sõltumatu jälgimine nende poolt, äh, kellel on vastavad teadmised ja oskusteave, on väga oluline, kuna me teame, et on raske õigetesse kohtadesse ligipääsu saada ja välismaailmal on üsna selge, mis toimub. ja sellepärast on meil küsimus selle kohta, et praegu põhiõiguste ametniku ametikoht on veel täitmata. meil on praegu suur oskusteave praeguse, praeguse eksperdi poolt, kes praegu seda ametikohta täidab ja kaas õigusandjad on selle ametikoha tähtsust rõhutanud samuti ja hetkel praegu, kui Frontex oma tegevusi laiendab ja põhiõigustega rohkem käsitletakse, tegeldakse, me peame juba praegu tuginema olemasolevale teabele ja olemasolevale, olemasolevatele pädevustele ja miks praegu sellisel olulisel hetkel otsustas Frontex eh, selle töö, eh, töökoha eh, siis kätte saadaolevaks kuulutada ja kuidas sõltumatust ja oskusteavet seal kasutada ja mis puudutab seda menetluskäiku, me me näeme, et Frontexi direktoril on väga tähtis ja kaalukas roll eh, selle eh, põhiõiguste ametniku valimisel. me arvame, et sõltumatust on oluline tagada. Frontex eh, paneb kokku kandidaatide lõpliku nimekirja ja kuidas see on seotud sõltumatuse, sõltumatuse nõudega ja milline on selle nõuandefoorumi osa selle otsuse vastuvõtmisel. ja minu viimane küsimus puudutab eh, seiret inimõiguste täitmise kontrollijate eh, värbamist. me teame, et eh, kontrolli teostada, kontrolli teostamist on palju, see töö on ulatuslik ja järgmise aasta lõpuks lõpus peaks algama see värbamisprotsess ja miks see ei alga kohe? aitäh, eh, proua Strik, eh, selle, seda küsimust tõstatamast, kuna ma ise tegelikult eh, tahtsin seda teha. ma lisan tegelikult veel ühe küsimuse, ma ei tea, kas komisjon on praegu kohal, aga ma tahaksin kuulda komisjoni seisukohta praeguse eh, selle ametikoha eh, täitmise kohta. komisjon tavaliselt on küll kohal. kas ei ole? kui mitte, siis ma väga vabandan. ma näen, et eh, mõned kohad, kus tavaliselt komisjoni esindajad istuvad, on sellised, kus ei istu keegi praegu, kes tahaks sõna. aga kui nad seda kui nad saavad, siis palun eh, saatke meile vastused kirjalikud, kuna see küsimus on asjakohane, oleksin selle just ise esitanud. nüüd, nüüd eh, Toratši, palun. aitäh. kõigepealt suur tänu härra Leisurile eh, tegevuskava alase ülevaate eest, loomulikult sellele operatiivselt tähtis osa ja ma tean, et teie teate, et Frontexi areng on poliitiline sümbol meie eh, suutlikkuse ja pädevuste laienemisest ja ma loodan, eh, et teil saab harjumuseks käia siin libekomisjonis, et me saame kasutada ka oma kontrollirühma eh, selleks, et saada pidevalt teavet selle kohta, kuidas kava täitmine läheb Te rääkisite värbamisest ja personalist, mul on hea meel, et veensite EPSO-t, et nad teid toetaksid. ma arvan, et see on oluline selleks, et hallata seda suurt värbamiste hulka tulevatel aastatel. minu küsimus puudutab vara Te ei rääkinud veel teie oma vahenditest, tahaksin küsida, milline on teie seisukoht selles osas, see kuulub teie vastutusvaldkonda. Frontexil on täita olulised ülesanded, nii et tahaksingi täpsemalt selle kohta teada. ja operatiivkeskuste küsimus on samuti midagi, mida käsitleti. ja tahangi teada, kas kas eh, eh, kohti on juba kaalutud nende avamiseks? helikopterid, eh, lennukid ja nii edasi, on kõik vaja teada, kuhu neid suunata. aitäh, mulle tundub, et rohkem saalist küsimusi ei ole, kas on nii? jah, kui teile sobib, siis annan teile sõna uh,. I will start. suur tänu, ma alustan siis põhiõigustest kõigepealt, kõigepealt kinnitan teile, et alalise korpuse liikmeid loomulikult koolitatakse selles küsimuses, et nad oleksid teadlikud põhiõigustest, juba praegu seda tehakse, tehakse veel rohkem tulevikus. nüüd äh, põhiõiguste ametniku konkursi väljakuulutamine. Äh, selle kohta võin öelda, me otsime praegu asepõhiõiguste ametnikku ja me tahaksime leida selle inimese nii kiiresti kui võimalik. me tahaksime andmesse võtta nelikümmend inimest, kes siis teostavad põhiõiguste täitmise kaits- äh,, järelevalvet e, kohtadel nii-öelda üle Euroopa Liidu. ja meil on väga äh, sageli räägitud sellest, et me peame ikkagi äh, personali arvu suurendama, minu ametiaja jooksul alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on viis inimest rohkem tööle võetud, eelarvet on nüüd suurendatud kümme korda lausa isegi ja me oleme praegu äh, rääkinud juba kümnest tuhandest põhikohaga töötajast. seadusandja otsustas, et nelikümmend põhiõiguste järelevalve teostajat vastutavad ainult põhiõiguste peaametniku ees ja annavad talle aru, see tähendab, nad on täiesti sõltumatud, aga see reporting office personalieeskirjade järgi see on üks asi, aga meil on vaja ka kedagi, kes nagu äh, juhi kohal oleks, siiani ei ole meil juhi kohaks veel äh, midagi ette nähtud, aga ma tegin ettepaneku äh, siis meie organigrammis luua ka kõrgema ametiastme koht, sest põhiõiguste ametnik, mis, see on ju kooskõlas meie määrusega, tema peab äh, tegema ettepaneku ka oma asetäitja tööle võtmiseks. seda tuleb kiirendada, seda protsessi ja me peame värbamist alutama ka siis neljakümne 40 põhiõiguste järelevalvaja ametisse võtmiseks. aga me peame piisava oskuse ja ametiastmega inimese leidma, meil on nii-öelda juhtivametnike positsioonid ja mittejuhtivametnike positsioonid ja nüüd on vaja siis õil-, õige ametiastmega inimene leida põhiõiguste osakonda juhatab siis äh, põhiõiguste ametnik ja tema alluvuses on siis need nelikümmend inimest, kes ei tööta mitte peakorteris, vaid kohtadel, et teostada põhiõiguste järelevalvet. ja siis veel need kümme inimest, kes praegu töötavad. kokku on ette nähtud viiskümmend inimest põhiõiguste osakonnale. ja kui ma nüüd äh, Frontexi teiste üksustega äh, võrdlen, siis otsime kedagi ikkagi e, juhtametniku kohale no.. mitte nii, et tal, tal ei, e, tal on mõnikord mõni üks alluv ja mõnikord peab koolituse tegema, see on, tema vastutusala on palju suurem ja selleks, et kiirendada nüüd selle neljakümne seireametniku värbamist olen algatanud nii-öelda katseprojekti koos Põhiõiguste Ametiga, FRA-ga. Ähm, te just nägite, kuidas me teiste ametitega koostööd teeme, EDIAS, Eulisa äh, ja nii edasi ja nüüd põhiõiguste küsimuses teeme Põhiõiguste Ametiga koostööd ja tegin ettepaneku Michael O'Flahertile, kes seda ametit juhib, ka koostööleping sõlmida kahe ameti vahel ja siis nemad tegelikult algatasid kaks-kolm nädalat tagasi selle projekti, kus siis äh, käiakse kohtadel ja otsitakse va-, vaja, vajalikest Äh, liikmesriikidest siis vajalikke inimesi, et siis nendes äh, järelevalveametnike kontseptsioon välja töötada, see ei ole minu töö, see, ma ei pea otsima neid äh, põhiõiguste järelevalvajaid, aga minu ülesanne on kontseptsioon välja töötada, mille alusel neid äh, töötajaid otsida, muidugi see ka ei ole otseselt minu tööülesanne, aga tegin ettepaneku FRA ja Frontexi vaheliseks koostööks, et siis niimoodi uut moodi töötajaid leida ja loodetavasti saame märtsikuuks ka kahe tuhande kahekümnendal aastal oma soovitused välja anda. ja nende alusel siis hakatakse juba värvama, värbama neid äh, inimesi, kes põhiõiguste järelevalvet teostavad ja see toimub paralleelselt äh, põhikorpuse värbamisega. kaks tuhat kakskümmend muidugi on aasta, kus ka põhikorpuse töötajaid äh, koolitatakse ja äh, loodame, et meie katseprojekti käigus valitakse välja, leitakse ka need põhiõiguste järelevalve töötajad, koolitatakse neid paralleelselt, et ja see teiste, vabandust, Frontexi teiste töötajatega ja juba kahe tuhande kahekümne esimesel aastal saab nad kohtadele saata. küsiti veel proportsionaalsuse kohta värbamisel nii eh, Euroopa Liidu ametnikud kategooria üks võrreldes siis liikmesriikidest saadetud lähetatud töötajatega. seitsekümmend protsenti peaks olema lähetusega liikmesriikidest, kolmkümmend protsenti kategooria üks töötajaid. see tähendab seda, et äh, tulevikus on meil umbes kolm tuhat inimest Euroopa Liidu ametnikku põhikorpuses liikmesriikides teatakse, et kahe tuhande kahekümne esimese aasta esimesest jaanuarist peavad nad ka äh, saatma põhikorpusesse oma töötajaid, lähetama neid. ja see planeerimine on kooskõlas ka praeguse praktikaga. kõigepealt defineerime selle, mis on meie vajadused, äh, määratleme töötajate profiilid, meil on vaja täpset oskused, mida meil on vaja eh, kindlaks määrata. ja meil on vaja kategooria üks profiile, kategooria, eh, mis oli Euroopa Liidu ametnik, kategooria kaks, liikmesriigi lähetatud töötajad kaheks kuni neljaks aastaks ja kategooria kolm äh, erakorralise äh, vajaduse rahuldamiseks personal. ja nüüd ma räägin siis prantsuse keeles edasi. küsiti ka, kuidas siis kohtadel nagu see töö käib. räägin siis kategooriast üks kõigepealt, need on ametnikud, kes Frontexis on tööl ametlikult ähm,, nende töötingimused on kindlaks määratud ja tuleb vahet teha suurtel operatsioonidel, Poseidon Kreekas, Temis Itaalias, Hispaanias oli üks ja nii edasi, Balkanil ka. Nende puhul on eh, sadu töötajaid hõlmatud. loomulikult seda kõike tuleb täpsustada neid eh, värvatakse paariks kuuks näiteks, aga nad tulevad mõneks nädalaks ka ka koolitusele amet, meie ametisse, siis saavad nad äh, puhkusel olla ja siis jälle missioonile minna nii-öelda. Äh, siis noh, see tähtis on, äh, on paindlikkus, see on meie võtmesõna. üks põhjus, miks komisjon tegi teadusandjale ettepaneku esimese kategooria värbamiseks. see on Euroopa Liidu ametnikud, siis see võimaldab neid kasutada seal, kus neid just parasiti vaja on. kontseptsioon ähm, vajaduste määramiseks on ka meil paigas, ilmselt muidugi see sõltub ka hooajast, aga igal juhul tuleb toetada kõiki Euroopa Liidu neid liikmesriike, äh, kes asuvad Schengeni alal kui tekib vajadus ja haavatavusuuringud, äh, neid viime ka läbi ja need võimaldavad meil riske hinnata. hinnata just piiriületuspunkte äh, ja piirilõike, kus on vaja meie abi. Uh, the question about uh, well vessels, planes uh.... küsimus oli siin laevade, lennukite ja tehniliste vahendite kohta. tõsi on uh,, et ka see on uue mandaadi osa. me töötame praegu tehnilise strateegia kallal äh, varustuse äh, ostmiseks. ja me juba patrulliautodega alustasime, äh, need on liisingusse võetud, mis, mida kasutatakse maapiiril jah, pilootprojekt on valmimas praegu laevade jaoks kaks tuhat kakskümmend aastal. ootame, et sel hetkel käivitatakse rannikualade valveks vajalike paatide ostmine ja me tahame ka oma äh, osakondadele võimaldada äh, logistika korraldamist. üks võimalus on see meie juhtimist detsentraliseerida ja ressursside äh, detsentraliseerimine, tehnilised osad võiksid olla üks võimalus, aga ka piirivalvurite kasutamine või ümber Äh, paigutamine võiks olla regionaalsete keskuste ülesanne, aitäh! aitäh, ütleb esimees, ma saan aru, et äh, lühikesed lisaküsimused äh, teie käest. proua Strik ja Stadler, palun. aga aeg on napp, nii et palun lühidalt kaks, kell kaksteist lõpetame ja üks päevakorrapunkt on veel vaja läbi võtta. ma olen üllatunud, et Äh, juhtimisküsimused on niivõrd tähtsad. Äh, meie arust äh, tegemist ei ole põhiõiguste ametnike puhul just mänedžeridega, vaid tegemist on autonoomse töökohaga. ma arvan, et juhtimist saab korraldada kuidagi teisiti. ja seetõttu, kas see on tõesti prioriteet teie jaoks, sõltumatus ja ekspertiis tegelikult on olulised, nii nagu on kirjas äh, hoopis äh, regulatsioonis ja mul on hea meel, et komisjon on tulnud oma vaatega välja, sellepärast et te jätsite vajaka nende küsimuste vastamise. ja pärast ühte aastat äh, on ka järelevalvajate äh, värbamine toimub, meile tundub, et siin on vajakajäämisi, aga äkki saate selgitada? kolleeg Sattler, palun lühidalt, äh, lühidalt on alati hästi, suur aitäh. Äh, esimest värbamiskampaaniat juba mainisite, see saab lõpu kuueteistkümnendal detsembril ja te ütlesite, et äh, kolm tuhat otse palgatud abe, ametnikku Frontexilt. kui palju uut verd te loodate saada koolitustelt, mis jaanuaris aset leiavad ilmselt ja siis eelarve kohta jätkuküsimus, kas on mingisuguseid numbreid teil sest kui seitse tuhat inimest tuleks saata liikmesriikidest, siis on teil ilmselt vaja rohkem eelarvelisi vahendeid. kas selles osas on uudiseid? palun, härra Žürii, vastake. jah, aitäh, esimees. mis puudutab põhiõigusi, siis seirajate palkamine ei peaks mitte aset leidma aasta lõpus, aga eesmärk on, et neid oleks võimalikult palju koha peal, kui me hakkame äh, Euroopa mm, piiri- ja rannikuvalve alalist korpust äh, mehitama, mis kahekümne esimesel aastal aset leiab, aga viiskümmend töötajat äh, on praegu see suurusjärk, mis määruse järgi on ette nähtud. määrus ütleb neli kakskümmend äh, põhiõiguste äh, järelevalvajat ja me teame juba, et peamajas äh, on meil kümme inimest, kes põhiõiguste ametis töötavad. viiskümmend inimest. kui see üksus on selgelt määruse järgi omavahelises sõltuvuses, siis siin on väga selgelt ka juhtimisfunktsioon, sest kes seda viitekümmet inimest muidu juhiks? kes muidu juhiks ja värbaks neid viitekümmet inimest? töötame komisjoniga tihedalt koos selleks, et õiguslikult teatud aspektid ära selgitada, aga kes kujutaks ette, et tegemist ei ole mitte juhtimisfunktsiooniga äh, arvestades oskusi, mis on vaja põhiõiguste alal ja sellest öö, omavahelisest seotusest, siis mitte keegi ei kujutagi ette, et see ei ole juhtimisfunktsioon, kui teil on üks miljon euro eelarvevahendit ja viiskümmend inimest tööl. et kui me võrdleme neid üksusi, mis on Frontexi sees, kui me võrdleme isegi mõningate väiksemate ametite töötajate hulka äh,, siis ma ei saa öelda, et see ei ole mitte äh, juhtimis äh, vajalik positsioon. kui me vaatame praegust põhiõiguste äh, ametnikku, siis jah, tõesti äh, see, kellel on vastavad eeldused, võib äh, sellele töökohale kandideerida, aga me peame lihtsalt äh, inimeste ja nende tööfunktsioonide vahel vahet tegema. ja mina vaatan funktsioone, mida nad täidavad. see on väga oluline ja kui määrust lugeda, on ka väga selgelt tegemist on sõltumatu äh, positsiooniga väga selgelt. meie plaanime võtta äh, palgale seitsesada kuni kaheksasada inimest ja märtsi lõpuks Äh, kirjutame alla nende äh, lepingud niimoodi, et esimesel aprillil kuueks kuuks äh, aastal kaks tuhat kakskümmend alustame nende koolitamisega. eelarve suhtes järgmisel aastal, kui mu mälu ei peta, siis nelisada nelikümmend miljonit eurot on ette nähtud ja see on ka Äh, üle vaadatud äh, uues programmeerimisdokumendis kirjas, mille ma saatsin komisjonile ja parlamendile, nõukogule samuti. et see on minu hinnang olukorrale, minu arust, mis on tähtis? see, et me tagame, et alalise korpuse äh, suurenemisega ja ka tehniliste varustusega saame me ka eelarvelised vahendid selle taha. ma näen kasvavat joont siin loomulikult äh, sõltub ka see sellest värbamisalusest, kui me näiteks võtame seitsesada või kaheksasada inimest tööle, siis loomulikult ei ole see suur eelarve äh, selliste suurusjärkude jaoks, aga tavapäraselt saame hakkama. see on kõik, mida saan öelda praegu sest me peame vaatama ka, kui kvaliteetsed need värbamisringid on, kas me saame seitsesada kvaliteetset inimest või kui vähem, siis on rahalisi vahendeid vaja vähem. suur tänu teile panuse eest, ütleb esimees ja palun jäägem veel saali tänaseks äh, päevakorra lõpuks, teeme lühidalt, äh, lehvitame meie külaliskõnelejale, ütleme head aega äh, tegemist oli siis Fabrice Legeriga, kes on Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektor Äh, kas see eelarvestamine on piisav või mitte, aga seda tuleb igal juhul äh, otsustada kaasotsustusmenetluses. Äh, ja eelarve pädevad asutused oleme ju ka meie ja nõukogu, aitäh! Äh, härra Otjen Renew fraktsioonist äh, annab meile oma raportis teada ühenduse rände ja rahvusvahelise kaitse statistika kohta. kuulame nüüd teda ära. kuidas äh, raporti töö läheb, palun? suur aitäh, esimees, head kolleegid, katsun teha väga lühidalt. Te teate, et rändestatistika on tõenditepõhise poliitilise äh, töö alus ja aitab meil ka rändeküsimustele vastuseid leida. seetõttu on mul väga hea meel, et me äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel eelmisel nädalal jõudsime tulemuseni ja tahaksin tänada variraportööre ning läbirääkimiste meeskonda toetuse eest. see määruse muudatus aitab äh, luua kohustuslikku süsteemi rändestatistika puhul ja kakskümmend kaks uut andmeüksust on äh, sisse viidud äh, eelmise mandaadi jooksul Euroopa Parlament ka sellel teemal hääletas. Austria ja Rumeenia eesistumise jooksul äh, proua Wikströmi raportööri juhtimisel arutelud käisid, ta tegi suurepärast tööd, aga enne valimisi jäi töö katki ja aprillis leidis aset hääletamine ning libe Äh, taaskäivitas kahekümne neljandal septembril läbirääkimised ja kahekümne kaheksandal novembril eelmisel nädalal toimus äh, esimene kolmepoolne läbirääkimine. Äh, Soome eesistuja tegi tehnilisi muudatusi, Euroopa Parlamendi läbirääkimiste meeskond võttis selle vastu ja mõned põhjenduspunktid olid, mis selgitasid teksti. Soome eesistuja tegi ka mõningaid muudatusi, mis kolmepoolsetel läbirääkimistel tehti ning uue põhjenduspunkti selgitused tegid samuti ja teine lugemine saab nüüd alata, aitäh! aitäh, et rääkisite, kuidas läbirääkimised on äh, selle äh, raporti teemal läinud, äh, ehk siis ühenduse rände ja rahvusvahelise kaitse statistika määruse kallal. ma ei näe, et härra Stasovski Rahvapartei äh, variraportöör on siin, härra Lennarts ei ole nõus teda asendama äh,. ma näen samas, et äh, kolleeg Bartolo, kes on sotsiaaldemokraatide variraportöör, tahaks, tahaks midagi öelda, palun. suur aitäh teile, esimees, ma tahaksin tänada oma fraktsiooni nimel äh, raportööri sellepärast, et ta on väga äh, suuri jõupingutusi teinud selleks, et läbirääkimiste tulemuseni jõuda. ta selgitas selle kokkuleppe sisu, ma arvan, et parendab see kindlasti tänast olukorda, loomulikult oleksime saanud ehk sellest olukorrast rohkem vähe välja äh, võtta, näiteks äh, oleksime statistikat äh, vastuvõtutingimuste kohta saanud ning ka elamislubade esmakordsete taotluste kohta, äh, mis ei ole siin tekstis sees. sellegipoolest aga usun ma, et lõplikku teksti versiooni me toetame fraktsioonina täielikult, sest see on hea. oluline on see, et meil oleks andmed olemas niivõrd põhjalikult kui võimalik, et me saaksime olukorrast paremat ülevaadet, äh, aitäh teile! rohkem midagi öelda ei ole kellelgi, proua Strikk, palun! ja mina olin ka varuraportööriks äh, ja mul vähemalt oli privileeg äh, kahel variraportööri kohtumisel selle mandaadi jooksul käia. vabandan väga, ütleb esimees, tõepoolest, teie olete ju ka variraportöör, jaa, palun. ja seetõttu tahaksin ma ka tunnustada raportööri et eh, edukalt eh, on läbirääkimised lõpule jõudnud, ma arvan, et praegusega ja eelmise mandaadi jooksul on Euroopa Parlament teinud head tööd, eh, saades rohkem nõudmisi andmete kohta selles määruses ja ma arvan, et see on väga tähtis, sest me ei saa töötada ainult ülevõtmise kohta informatsiooni liikmesriikides, kui me tahame tegelikult saada aru, et korralikult rakendataks ka meie õigusakte, on meil vaja võrreldavaid andmeid ja selle jaoks on vaja kriteeriume, mis on ühtsed ja mida peaks rakendama kõik liikmesriigid. ma arvan, et see kõik on abiks ka meie enda rolli jaoks, kui peame hindama seda, kas ja kuidas äh, liikmesriigid vastavad praegustele reeglitele, nii et suur aitäh selle eest ja loomulikult loodan ma, et me saame ka äh, pilootide tulemusi seirata ja vaadata, kas on võimalik struktuurseid nõudmisi selle kohta ka määruses esitada? aitäh, ütleb esimees, asi klaar, kui keegi ei taha midagi rohkem tõstatada ei küsimusena ega kommentaarina, siis annan teada, et peatame praegu meie töö libe komisjonis ja tänase pärastlõuna lõppakord on kuulamine, mis leiab aset kella viieteistkümnest kaheksateist kolmekümneni ja arutame seal Euroopa liidu ühise strateegia väljatöötamise kohta, võideldes korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, õigusaktide tugevdamine ja oluliste osalejate koostöö tõhustamine. kell kolm siis palun siia tagasi, aitäh!